Well, good afternoon, dear. tere päevast, kallid kolleegid. täna on tõlkide protestiaktsiooni kolmekümne viies päev. me protesteerime parlamendi administratsiooni poolt äh, ühepoolselt kehtestatud töötingimuste vastu ja seetõttu lõpeb koosolek täna täpselt selleks ette nähtud ajal. me täname mõistva suhtumise eest. tere tulemast äh, ITRE komisjoni koosolekule nagu te teate, on käimas tõlkide protestiaktsioon. ma arvan, et see aktsioon on midagi, mida me peaksime toetama ja seetõttu ma paluksin, et tõlgid teeksid oma avalduse täna on tõlkide protestiaktsiooni kolmekümne viies päev. tõlgid protesteerivad parlamendi administratsiooni poolt ühepoolselt kehtestatud tasakaalustamata ja ebaõiglaste töötingimuste vastu. protestiaktsiooni tõttu lõpeb tänane koosolek täpselt selleks ette nähtud kellaajal. täname mõistva suhtumise eest. suur aitäh. ja nüüd saame alustada oma tänast koosolekut esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. ma loodan, et te kõik olete kirjutanud äh, oma päevakorda, äh, mis meil täna täpselt päevakorras on. kas kellelgi on päevakorra kohta midagi öelda, ei ole, siis on päevakord kinnitatud. teine päevakorrapunkt on varasemate koosolekute protokollide kinnitamine, kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda mai protokoll. kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole. sellisel juhul on koosoleku protokoll kinnitatud, kui keegi koosoleku lõpuni mingeid märkusi ei tee. ja nüüd alustame esimese päevakorrapunktiga meie tänases päevakorras esimeseks päevakorrapunktiks on arutelu, milleks ette on nähtud nelikümmend minutit ja see puudutab aruannet kiire lairibaühenduste taristu kohta ja seda tutvustab proua Iljana Ivanova Euroopa Kontrollikojast ja tahaksin teda teile kõigepealt tutvustada tuletan teile meelde, et proua Ivanova on kontrollikoja teisest äh, kojast ja ta tegeleb auditiga valdkondades, mis on seotud ühtekuuluvuse, majanduskasvu ja kaasamise investeeringutega. kuna selle päevakorrapunkti jaoks on ette nähtud nelikümmend minutit, siis teeksin ettepaneku, et proua Ivanova tutvustab äh, seda teemat kümne minuti jooksul. seejärel koordinaatorid või nende äh, asendajad äh, tutvustavad oma seisukohti kahe minuti jooksul ja kõik ülejäänud huvilised saavad üks minut kõneaega oma sõnavõtuks ja siis palun proua Ivanoval nendele kommentaaridele vastata lõpetuseks loodan ma, et me suudame äh, selle päevakorrapunkti kokku võtta, niisiis proua Ivanova, teil on sõna. suur aitäh, äh, aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel täna siin ITRE komisjonis olla. tavaliselt me Eh, oma raporteid tutvustame eelarve kontrolli komisjonis ja ma näen, et mõned selle komisjoni liikmed on ka siin. aga mina olen esimest korda ITRE komisjonis ja suur aitäh selle kutse eest eh, tutvustada seda väga huvitavat teemat, eh, lairibaühendustega hõlmatust. ka siin tegemist on teemaga, mis puudutab meid kõiki me kõik kasutame mobiiltelefone, arvuteid, lairibaühendusi ja meil on vaja häid lairibaühendusi, et meie seadmed toimiksid. see raport, mida täna tutvustan, kannab siis pealkirja lairibaühendused liikmesriikides, vaatamata edusammudele ei täideta kõiki Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke ja äh, ma räägin siis äh, interneti kiirustest, mis on äärmiselt olulised digitaalsel ajastul head internetiühendused on olulised mitte ainult Euroopa ettevõtetele, et nad oleksid globaalses majanduses konkurentsivõimelised, vaid need on olulised ka sotsiaalse kaasatuse edendamiseks. milline on siis meie lähtepunkt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias? oleme me paika pannud digitaalse tegevuskava, millel on kolm peamist eesmärki. kahe tuhande kümnendal aastal pani Euroopa Liit äh, paika eesmärgi lairibaühenduste jaoks, et nii, et, et põhi, põhiline kiirus peaks olema kolmkümmend megabitti sekundis äh, selleks, et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks äh, oleks kõikidel Euroopa Liidu kodanikel juurdepääs sellisele lairibaühendusele. niisiis kolmkümmend megabitti sekundis järgmine eesmärk puudutab aastat kaks tuhat kakskümmend, siis peaks kõigil eurooplastel olema juurdepääs kiirele internetile, mille kiirus on kolmkümmend kuni sada megabitti sekundis ja kolmas eesmärk on jällegi aastaks kaks tuhat kakskümmend, selleks ajaks tuleb siis tagada, et vähemalt viiekümnel protsendil Euroopa majapidamistest on juurdepääs ülikiirele internetile see tähendab, et äh, tagatud on kiirus üle saja äh, megabitti sekundis, niisiis põhikiirus kolmkümmend megabitti sekundis, kiire on siis äh, viiskümmend, on kuni sada megabitti ja ülikiire siis üle saja megabitti sekundis me oleme ette näinud terve rea poliitilisi ja reguleerivaid meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks. Euroopa poolne rahastamine on viiskümmend miljardit eurot kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aasta, aastani. meil on toetused Euroopa Liidu eelarvest, meil on viis koma kuus miljonit eurot Euroopa Investeerimispanga laene, meil on samuti EFSI projektid, nii et, et erinevad rahastamisvõimalused millele meie audit keskendus, me üritasime hinnata eh, nende rakendatud meetmete tõhusust eh, nende kolme eesmärgi saavutamisel me üritasime hinnata seda, kas liikmesriigid suudavad need eesmärgid saavutada ja kas komi-, komisjon on nende eesmärkide saavutamist jälginud. samuti, kas liikmesriigid on välja töötanud korralikud strateegiad nende eesmärkide saavutamiseks ja kas need strateegiad on ka tõhusalt ellu rakendatud, seega mitte üksnes välja töötatud, vaid ka ellu rakendatud. meie audit hõlmas perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja ka varasemate äh, perioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja siis igasugust Euroopa Liidu rahastamist, sealhulgas ka siis investeerimispanga vahendeid. ja nagu näete sellelt slaidilt, me külastasime viit liikmesriiki, Iirimaad, Saksamaad, Ungarit, Poolat ja Itaaliat kus me pidasime siis äh, kõnelusi väga oluliste sidusrühmadega. järgmisel slaidil, ma ei tea, kas te seda väga hästi näete, ma sellel pikemalt ei peatuks, aga see on siis ülevaade olukorrast, äh, kuidas on siis kiire lairibaühendusega Euroopa Liidus aastal kaks tuhat kuusteist olukorda ja see kiire internet on siis kolmkümmend kuni sada megabitsi äh, sekundis, nagu te siin näete. ja nagu te näete, äh, siis see tumeroheline on see, kus see eesmärk saavutatakse ja heleroheline on need alad, kus siis saavutused on väiksemad ja ilmselt eesmärki aastaks kaks tuhat kakskümmend ei saavutata. meie üldine järeldus sellest üldisest auditist on, et mõned eesmärgid on juba täidetud, näiteks põhiline eesmärk kolmkümmend megabitti sekundis on, on midagi, mis kõikides liikmesriikides oli aastast kaks tuhat kuusteist saavutatud, kuigi strateegias oli tähtajaks kaks tuhat kolmteist, aga kaks tuhat kuusteist oli siis see aasta, kus praktiliselt kõik liikmesriigid olid saavutanud selle, et eh, baaslairibaühenduse oli juurdepääs tagatud. aga need kaks ülejäänud eesmärki, siis kiire ja ülikiire internet, eh, seal on veel probleeme, nagu te näete, ülikiire internetiga ei ole olukord sugugi eh, palju tõotav. maapiirkonnad on eriti probleemsed. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta keskpaigaks oli neljateistkümnes liikmesriigis eh, hõlmatus vähem kui viiskümmend protsenti maapiirkondades ja äh, ülikiire interneti osas siis ainult viisteist protsenti majapidamistest omasid juurdepääsu sellisele ülikiirele äh, internetile ja see oli siis olukord aastal kaks tuhat seitseteist. niisiis viisteist protsenti oli siis saavutatud see eesmärk ja tegelik, seatud eesmärk oli viiskümmend protsenti vaatasime ka seda, kas liikmesriigid on oma kavasid ellu rakendanud nii, nagu äh, kavandatud. kolm liikmesriiki nendest, mida me külastasime, võivad saavutada oma eesmärgid äh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks ja üks eesmärkidest on siis ka, et kõikidel majapidamistel peab olema juurdepääs ülikiirele internetile meie audit keskendus komisjonipoolsele toetusele ja liikmesriigid hindasid seda toetust positiivselt, aga me avastasime, et äh, seiret koordineerivad erinevad komisjoni peadirektoraadid. mõned probleemid, mida me nendes auditeeritud strateegiates avastasime, täheldasime nimelt seda, et kõik liikmesriigid on sellised lairibaühenduste strateegiad välja töötanud, aga me leidsime nendes strateegiates ka puudusi mõnedes liikmesriigides jäädi strateegia väljatöötamisega hilja peale, mõnikord ei olnud eesmärgid järjekindlad, ei olnud kooskõlas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja ja äh, üks liikmesriikidest siis ei olnud üldse seda kolmandat eesmärki seadnud, nimelt ülikiire interneti kasutusele võtmist see ei olnud äh, osaks äh, sellest strateegiast, mida me siis analüüsisime. lisaks sellele ei olnud äh, kõik liikmesriigid tegelenud nende probleemidega, mis olid seotud siis vana taristuga, sest et see taristus mõjutab samuti interneti kiirust Ne, te teate väga hästi, et võimalik on kasutada erinevaid lahendusi, erinevaid taristu variante Äh, äh, traditsioonilisi vanu äh, väsepõhiseid võrke, valgusoptilisi kaableid ja nõnda edasi, nii et, et tehnoloogilisi võimalusi on mitmesuguseid ning ähm, sellel kõigel on ka erinevad tagajärjed, sõltuvalt sellest siis, millise valiku liikmesriigid on teinud. huvitav oli täheldada ka seda, et on äh, mitmeid tegureid, äh, mis piiravad äh, edusammude saavutamist lairiba kasutusele võtmise vallas. esimeseks selliseks piiravaks teguriks on seotud alati rahastamisega. uuringud, mis komisjon on läbi viinud, näitavad, et summad, mis on vajalikud kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamiseks, on kakssada viiskümmend miljardit eurot. see oli siis kalkulatsioon, mis tehti aastal kaks tuhat kolmteist ja eh, investeerimispank eh, on leidnud, et pooled nendest kuludest on seotud siis just nimelt maapiirkondadega, kus elab kakskümmend protsenti rahvastikust. Eh, selle kõige taustal oligi rahastamine maapiirkondades ja ka eeslinnades probleem, millega liikmesriigid ei olnud piisavalt tegelenud, samuti leidsime, et üks oluline Euroopa Investeerimispanga projekt, mida toetati ka EFSI vahenditega, ei keskendunud nendele valdkondadele, kus avaliku sektori poolset toetust oleks kõige rohkem vaja. üks oluline tegur, mis samuti välja tuli, oli juriidiline ja konkurentsikeskkond, see oli probleemiks kahes liikmesriigis, Saksamaal ja Iirimaal, seal tuli päevavalgele mitmeid probleeme ning lõpetuseks ähm, veel tõhus koordineerimine erinevate rahastamisallikate vahel, pikemaajalised äh, perspektiivid ja perioodid. me leidsime, et äh, korralik koordineerimine toetas lairibaühenduste tagamist ähm, ja kahes liikmesriigis, mida me külastasime, siis just nimelt äh, nendele erinevatele organisatsioonilistele probleemidele ja erinevatele Äh, koordineerimisviisidele programmeerimisperiood, perioodide vahel äh, tekkis probleeme ja see takistas siis edu saavutamist. nagu igas raportis, äh, oleme me ka siin teinud mõned soovitused, mis tuginevad siis meie auditite leidudele, tegime komisjonile teatud soovitused, need puudutavad strateegilist planeerimist, reguleerivat keskkonda ja konkurentsi edendamist me tahtsime, et liikmesriigid äh, vaataksid oma tegevuskavad uuesti läbi, et nad suudaksid toime tulla uute eesmärkidega, samuti soovitasime kõikidel liikmesriikidel uuendada oma riiklike reguleerivate asutuste mandaate kooskõlas Euroopa Liidu raamistikuga, arvestades siis ka äh, konkurentsi ja äh, muude juriidiliste reeglitega. ja see olekski siis lühikokkuvõte sellest raportist aga loomulikult olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! Thank you very much, madam, uh, for your introductory remarks. suur tänu teile selle sissejuhatuse eest. võib-olla soov, soovib uh, teie ka, teie kolleeg meile midagi öelda veel lisaks äh,? ei sellisel juhul saab esimesena sõna äh, EPP fraktsiooni esindaja. suur tänu selle esitluse eest. sellest on palju kasu mitte ainult olukorra hindamiseks ja ülevaatamiseks, kuid ka selleks, et ähm, teha otsuseid edasise töö osas, mida me äh, arutame homme seoses Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni koodeksiga seoses. kui te küsisite liikmesriikidelt äh, selle kohta, millist äh, keskkonda on vaja selleks, et uute ähm, uute eesmärkidega, uusi eesmärke seada ja vii-, 5G-ga seotud äh, väljakutsetega toime tulla. sest äh, uude tehnoloogiatega seotud väljakutsetega silmitsi seismine on keeruline, minu teine küsimus, küsimus on seotud riiklike strateegiatega. Äh, kuna 5G teekaardist tulenevalt oli meil vaja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguseks Äh, paika panna uus lairibaühenduse plaan selleks, et äh, me äh, jõuaksime täita lairibaühenduse kiirusega seotud eesmärgid ja samuti tulla toime muude eesmärkidega. kolmandaks mainisite, et on suur probleem, millest me ka teame seoses juurdepääsuga internetile, internetiühenduse kvaliteediga maapiirkondades. üks põhjus, miks see nii on, on seotud ähm, äh, elanikkonnaga, kuid see ei ole ainuke põhjus. kas te saaksite rohkem selgitada ja veidi üksikasjalikumalt, millised on need äh, põhjused, miks see on nii problemaatiline. siin räägin ma nii, ma räägin näiteks ka regulatiivsest keskkonnast, ei maini näiteks äh, äh, ühenduse spektri jaotamist, mõnedes riikides on seda mainitud probleemina. ma arvan, et tuleviku mõttes ja ka nende eesmärkide rakendamise mõttes seoses lairibeühenduse kiirusega on väga oluline, et kas, on väga oluline see, kas liikmesriigid on, suudavad neid, nende väljakutsetega toime tulla. suur tänu, te läksite veidi küll oma ajast üle, aga nüüd proua Virkonenil. suur tänu selle esitluse eest, see töö, mida te teete, on väga oluline kogu Euroopale ja me, ka meie tuleviku jaoks, et meil oleks kõikjal Euroopas hea internetiühendus. meie komisjoni töö selle soodustamises on väga oluline Te analüüsisite edusamme viies liikmesriigis, kas te leidsite ka näiteid edusammudest, kas meil oleks võimalik äh, midagi õppida nendest kogemustest, leida näiteks häid tavu, mida kasutada ka teistes liikmesriikides? Te rõhutasite äh, strateegilise planeerimise ja äh, regulatiivse keskkonna olulisust ja samuti konkurentsivõimelisust, kuid kas meil on piisavalt palju rahandusinstrumente kas te leidsite ka selles osas äh, probleeme, kas meil on piisavalt palju vahendeid, millega toetada taristu väljaehitamist? seda mainis ka eelmine kõneleja, et ähm, et maapiirkondades äh, ei ole väga palju elanikke, seega kas, äh, kas meil on piisavalt vahendeid sellistes valdkondades arengu rahastamiseks? milline on teie arvamus? suur tänu nende küsimuste eest. kas äh, ALDE fraktsiooni esindaja on kohal? rohelised? ei? Ähm, annan sõna kolleegile kuue fraktsioonist, kuid ta ei soovi sõna võtta. kas äh, soovib veel keegi sõna võtta? seega on sõna minul sest ka mina olen siin täna osaleja. mina sooviksin samuti küsida, me nägime äh, esitluses kaarti ja väga huvitav oli näha, et äh, teistes riikides tiheda rahvast, suuremate rahvastikutihedusega piirkondades on ka kõrgema, suuremate kiirustega lairipühendus olemas kuid ähm, seda oli näha ka näiteks Lõuna-Itaalias, miks see nii on, sest tegemist on äh, tüüpilise maapiirkonda, maapiirkonnaga. seega, mis seal juhtus vastupidiselt äh, Prantsusmaale, mis on sellel kaardil väga heleroheline ja kus äh, püüdlused äh, maapiirkondades kiiret lairibaühendust äh, pakkuda ei ole olnud väga õnnestunud. see on minu küsimus. seega palun, nüüd on sõna teil jälle. aitäh, suur tänu kõikide nende huvitavate küsimuste eest. Te küsimuste põhjal oli väga selge näha, kui oluline lairibaühendus tegelikult on meie majanduse ja Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamise jaoks. alustan kõigepealt härra Pooni küsimusega. esiteks 5G-ga seotud väljakutsed. enne seda gigabitti ühiskonna eesmärgid meil on olemas lisaks ka eesmärgid kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks ja ne-. meil on püsiv 5G äh, ühendus vähemalt sada megabitti sekundis, seda kiirust on võimalik ka suurendada, kas me oleme selliste väljakutsete jaoks valmis? jah, see on raske, sellepärast et äh, me ei ole veel saavutanud neid eesmärke, mida me oleme kahe tuhande kahekümnendaks aastaks digitaalse tegevuskava vallas seadnud, aga mis puudutab 5G-d, siis ma tahaksin öelda, et tihtipeale meid küsitakse, mis on parem 5G äh, või äh, valgusoptiline kaabel või vaskkaabel ja kuidas see kõik omavahel kokku sobib, siis jah, loomulikult Kontrollikoda ei tegele selle teema tehnoloogiliste aspektidega, aga me võime öelda, et 5G ei hakka valguskaablit asendama, vaid täiendab seda. ja valguskaablipõhised lahendused on endiselt vajalikud selleks, et 5G saaks toimida. niisiis, kui eh, see on teile vastuvõetav vastus, siis nii palju ma kontrollikoja poolt saan öelda, aga selleks, et me selle 5G eesmärgi saavutaksime, tuleb luua taristu ja natuke hiljem räägin äh, nendest erinevatest taristutest, erinevatest valikuvõimalusest, mis liikmesriigid on valinud, sellepärast et ma tahaksin rõhutada, et meil ei ole ühtset Euroopa lairiba äh, poliitikat, selles valdkonnas on igal liikmesriigil oma öö, äh, kohustused ja oma võimalused valida, mida teha. Te näete ka erinevatest näidetest ja ma kohe räägin ka nendest strateegiatest, iga liikmesriik võib välja töötada erinevad strateegiad. Need viis liikmesriiki, mida me küsit-, külastasime, näiteks Saksamaal otsustati järgida sellist mudelit, kus tuginetakse olemasolevale vasepõhisele võrgule Äh, Saksamaal on see võrk äh, väga hästi, kaablid äh, väga hästi välja arendatud. see on ka kõige odavam tehnoloogia, aga see ei võimalda suuremaid kiirusi. kui me kasutame ka uut vektortehnoloogiat isegi sellisel juhul ei Äh, ei saa kiirust üle kuuekümne megabitti suurendada, seda ei saa suurendada näiteks saja megabittini sekundis. aga jah, äh, need vektortehnoloogiad äh, sõltuvad ka sellest, kui palju kasutajaid on, nii et, et mida rohkem on kasutajaid, seda aeglasemaks internet jääb niisiis, see on näide ühest liikmesriigist, kes on valinud ühe konkreetse tehnoloogia, teiseks näiteks on Itaalia Teie, härra esimees, mainisite seda ja proua Virkunen esitas ka küsimuse heade eeskujude kohta. tahaksin öelda, et selle raporti eesmärk ei olnud liikmesriikide saavutusi hinnata. meie, meie sellega ei tegele, meil on lihtsalt siin näitena need viis liikmesriiki ja nagu te näete, kõik eh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki tegelikult on selles valdkonnas edusamme teinud ja kui vaadata, milline oli olukord aastal kaks tuhat üksteist ja milline see on aastal kaks tuhat seitseteist, siis me näeme, et kõik on edasi liikunud. aga kes nagu on eh, kõige rohkem edusamme teinud, eh, sellelt graafikult te näete, et Itaalia on üks nendest liikmesriikidest, kust edusammud on olnud tõesti väga muljetavaldavad seda me siis oma auditi käigus ka avastasime. see on üks äh, hea näide, tulles siis teie küsimuse juurde ja miks? miks äh, Itaalia nii tumeroheline on, oli sellel graafikul just nimelt sellepärast, äh, milliseid valikuid selles liikmesriigis tehti. kuidas töötati välja strateegiad taristu ja võrgustiku arendamiseks Te võite võrrelda Itaaliat, Saksamaad ja äh, Iirimaad, äh, kus äh, kõikjal oli see vasakaablipõhine struktuur, infrastruktuur olemas, aga Saksamaa otsustas siis selle vana taristuga jätkata, Itaalia valis teistsuguse mudeli. Nad valisid täiesti teistsuguse investeerimismudeli ning otsustasid investeerida just nimelt valgusoptilisse kaablisse niisiis need äh, lahendused äh, selgitavadki, miks äh, Itaalias on siis lairibaühendusega hõlmatus nii oluliselt kasvanud. tegemist on siis taristu täieliku muutmisega võrreldes siis varasema perioodiga Teie küsimuse teine osa puudutas juurdepääsu maapiirkondades ja sealset elanikkonda. see on väga oluline teema. see aitab meil asja laiemalt näha. ja see seondub ka lairiba poliitika rahastamisallikatega me peame kõigepealt olema teadlikult, et nagu ma ütlesin, kakssada viiskümmend miljardit on komisjoni hinnangute kohaselt vajalik, et eesmärke saavutada, aga kust see raha tuleb? see raha tuleb põhiliselt eraoperaatoritelt, see on kõige olulisem selles rahastamismudelis ning Euroopa Liidu rahastamine, olgu see regionaalne või riiklik, on üsna piiratud kui vaadata neid andmeid, mis me esitame raportis, siis viiskümmend miljardit on Euroopa Liidu rahastus, pool nendest siis toetustena, pool laenudena, see on siis kuskil ainult kuus protsenti kogusummast. ja äh, see on ka osaline vastus teie küsimuste, küsimusele et äh, miks äh, juurdepääs on nii väike, miks äh, lairibaühendustega hõlmatus on nii väike. selle, see on sellepärast niimoodi, et erasektor on huvitatud kasumist ja kuna ta maapiirkondades investeerimises kasumit ei näe, siis nad sinna ka ei investeeri jah, regionaalfondid saaksid siin aidata, aga küsimus on, kas neid kasutatakse kõige tõhusamal viisil. mõningatel juhtudel, mida me siin äh, raportis ka kirjeldame, on investeerimispanga laene kasutatud mitte just kõige tõhusamal moel. ja vahendeid ei suunatud siis äh, kõige, neid kõige rohkem vajavatele piirkondadele. mis puudutab äh, reguleerivat raamistikku ja konkurentsivõimet, äh, siis tuleksin siin ka nüüd proua Virkuneni teise küsimuse juurde tagasi. pärast rahastamist ongi teiseks oluliseks teemaks ja enne ma unustasin veel öelda seda, et äh, rahastamise koha pealt on väga oluline see, et äh, liikmesriigid äh, hindaksid korralikult, kui palju neil raha üldse vaja on, et probleemidega toime tulla. enamik liikmesriike, mida me külastasime, seda olid teinud, aga mõned ka mitte nii et, et on väga selge, et kui selliseid kalkulatsioone ei ole tehtud, kui ei ole välja selgitatud, kui palju raha on vaja, siis on nende probleemidega ka väga raske toime tulla. ja juriidiline ja konkurentsi reguleeriv raamistik on samuti oluline tegur, sest kui konkurentsi takistatakse, siis see tekitab probleeme iseäranis uutele operaatoritele, eh, kes tahavad turule tulla. me eh, nägime mõningaid selliseid ettevõtteid Saksamaal, kus neil oli väga eh, kus tarbijatel oli väga raske mõne teenusepakkuja teenustest loobuda ja minna üle uue operaatori juurde, kes tahtsid turule tulla. ka Iirimaal olime tunnistajaks sellistele probleemidele, mis seotusid konkurentsivõimega teises, ülejäänud kolmes liikmesriigis eh, siis eh, selliseid eh, probleeme ei olnud, seal oli selline juriidiline ja reguleeriv keskkond paigas. mis puudutab nüüd rahastamisvahendite reguleerimist, siis üks fond, mis on väga oluline, on Euroopa ühendamise rahastu lairibaühenduse fond. ma saan aru, et sinna tahetakse eraldada rohkem raha, aga meie jaoks Kontrollikojas on kõige olulisem, et, et raha kasutatakse tõhusalt. ja loodetavasti äh, me oma soovitustes sellele ka viitame. härra esimees mainis ka äh, kiiret internetiühendust Beneluxi riikides ja ma, te küsisite, et kas on ka riike, kus maapiirkonnad on arenenumad kui teistes riikides. tavaliselt kõikides maapiirkondades on piirkond, aga eh, kui ma tooksin mõne näite, siis eh, Benelux näiteks, Luksemburg ja teised väiksed riigid nagu Malta on sellised riigid, kus maapiirkonnad on rohkem arenenud. aga see see on seletatav võib-olla nende riikide suurusega, tegemist on väikeste riikidega ja neil on seetõttu taristut ka kergem arendada. nii palju minu poolt praegu. aitäh, nii et teie soovitus on eh, meie riigid ümber korraldada, nii et nad oleksid võimalikult väikesed, siis me saaksime kiiresti saavutada edusamme, täpselt nagu Beneluxi riikides või Maltas. no loomulikult ma teen nalja praegu aga igatahes on tõesti väga oluline, kuidas Itaalia tegi investeeringuid valgusoptilisse kaablisse, nii et, et loodame, et, et see, selliseid investeeringuid tehakse ka teistes riikides ja iseäranis äh, Rootsi ja Soome põhjaosas. seal on jah, palju, palju hõredalt asustatud alasid jah, äh, näiteks Helsingis äh, võib-olla äh, või Kopenhaagenis ja teistes linnastutes ei ole probleem tõsine, aga just maapiirkondades, näiteks kas või Prantsusmaal, see on probleem, sellepärast et investeeringute tõhusus jätab soovida, erafirmad ei ole seetõttu investeerimisest huvitatud. suur aitäh selle väga Äh, väärtusliku panuse eest ja nüüd äh, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja äh, tegemist on siis jah, nagu ma ütlesin, siis kiire lairibaühenduste taristu teema on ammendatud ja läheme nüüd Euroopa Liidu üldeelarve juurde aastaks kaks tuhat üheksateist ja kõik jaod see on siis meie järgmine päevakorrapunkt ja meie raportöör on härra Kaier. palun, härra Kaier, teil on sõna. suur tänu, juhataja. jah, tõepoolest suure rõõmuga olen ma selle komisjoni tööst osa võtnud eelarvekomisjoni aseesimehena no, no on mul ka kogemusi äh, tegelemaks äh, probleemidega, mis äh, ei ole selle komisjoni raskuspunktid, kuid millega samuti tuleb tegeleda, nagu näiteks ka arvamus üldeelarve kohta. ja oleks väga tore vaheldus, kui ka teised kolleegid tunneksid end selles osas vastut-, üllatavatena, sest et kõikidest teadmistest oleks siin äh, kasu äh, ning äh, kuna mul tuleb töötada nüüd kahes komisjonis, siis mul oleks loomulik hea meel, kui tööstuskomisjonist tuleks rohkem toetust, ma töötan siin muidugi hea meelega. komisjon, komi-, siin on aluseks meil esimehe kiri, me koostasime selle Jelsi Puusekiga kahekesi koos ning ja mul on hea meel ka variraportöörite hea töö eest, soovin selle eest tänu avaldada. tööstuskomisjoni seisukoht kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve kohta lähtub eelnevate aastate kogemustest kõigepealt eelarvemenetlus näeb välja selline, et eh, minu komisjon esitab eh, projekti, nõukogu siis kärbib vastavalt ettepanekuid enamasti märkimisväärselt eh, ning sellised kärped ei ole alati põhjendatud ning järjepidevad ning raporti raportöörid lähtudes õigusaktidest püüavad jälle tulla tagasi komisjoni ettepanekute juurde ning äh, teine lähenemine, mida samuti kasutatakse juba pikemat aega, need eelarveread, mida on kärbitud ning äh, mis on seotud fondide tagatistega ka need püütakse taastada esialgsele tasemele. mis on selle taust? Äh, keegi äh, selles äh, komisjonis ei vaidlusta seda, et Euroopa strateegiliste investeeringute fond on oluline. no kindlasti ei tee seda minu fraktsioon nagu te teate, tegemist on laenuinstrumendiga, proua Ivanova rõhutas samuti selle olulisust oma ettekandes, kuid halbade laenude katmiseks, nende riskide katmiseks on meil ette nähtud tagatissummad, eelarvepunktid, mida saab kasutada selline lähenemine põhineb üldisel järelevalvemenetlusel ning mul on kahju, et komisjon nõukogu nõusolekul on neid, need read välja jätnud, kuigi siin on selleks muidugi põhjendused esitatud. oleks, loomulikult on väga oluline ka Euroopa ühendamise rahastu punkt meil on vaja nüüd tulla tagasi nende summade juurde, mis olid algses komisjoni ettepanekus ning äh, kolmandaks äh, mina kui äh, alaline raportöör eelarve komitees, komitees olen püüdnud küsida, kuidas saab komisjon ametite vajadustele vastavaid summasid kärpida. no kui me räägime näiteks ENISA-st, siis eelarvesummad on siin suurendatud ning seda tuleb toetada. see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. ja kokkuvõtteks on eelarve mitterahuldav, siin on olulisi kategooriaid, kus on vaja suuremaid summasid, suurendatud on küll Horizon kaks tuhat kahekümnend eh, summasid, ka kliimamuutuste vastase võitluse vahendeid on kahekümne protsendi võrra suurendatud, eelarve peab aitama kaasa Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide saavutamisele, siinkohal on see õnnestunud ning eh, eel- ning arvamuse projekt on eh, teie käsutuses Äh, ning äh, ma äh, soovin tänada ka pearaportööri Daniel Fiotit, aitäh! niisiis, suur tänu härra Kaiarile, raportöörile. ITRE. ITRE komisjon koostab eelarvekomisjonile arvamust. loomulikult eelarvekomisjon on see komisjon, mis vastutab selle teema eest. minu lugupeetud kolleeg minu lugupeetud kolleegid, siis fraktsioonide esindajad saavad nüüd siis äh, kaks minutit, et oma arvamust esitada või küsimusi esitada. ja alustame siis äh, variraportööridest ja härra Salini Rahvaparteist. Äh, la... Ähm, suur tänu nagu härra Kaier siin ka juba mainis, kajastab eelarve meie jaoks olulisi prioriteete. üks olulisemaid eh, momente eh, ka tööstuskomisjoni seisukohast eh, on on sidususe tagamine nende vahendite vahel, mida eraldatakse äh, Euro-, EFSI raames ning äh, komisjoni tegevuskava vahel, samas tuleb tagada tasakaal. Äh, tuleb tagada tasakaal erinevate programmide vahel, me peame arvestama, et osadelt programmidelt on vahendeid vähemaks võetud, samas on tegemist edukate programmidega näiteks EGF. transpordikomisjonis äh, esitasin ma sarnased seisukohad, nimelt, et tegemist on olulise punktiga ja ning tööstuskomisjoni jaoks on see samuti oluline. me peame tagama tööstuse arengule tõhusa toetuse kogu Euroopa Liidus ning see tähendab, et meil on vaja eelarvet, äh, mis nendele eesmärkidele vastab. me peame hoolitsema selle eest, et meie tööstus, tööstust toetaks ka vastav eelarve, see on oluline Euroopa ühtekuuluvuse jaoks ning see on keskse tähtsusega element komisjoni ettepanekud ei ole kahtlemata piisavad, kuid me peame arvestama ka sellega, et ähm, eelarvevahenditest peab piisama selleks, äh, et me suudaksime ellu viia oma tööstuspoliitika, see on tähtis. tööstuse arengut tuleb toetada. me ei saa kehtestada uusi äh, nõudeid, kui me ei taga vastavaid rahalisi vahendeid, tuleb arvestada üldise finantsraamistikuga ning äh, tuleb tunnistada, et äh, kolleeg Salini on praegu teinud väga head tööd. järgmisena ALDE esindaja kes asendab proua Ri-, äh, härra Rikeed, palun. meie variraportöör soovib äh, äh, tänada äh, selle töö eest, mida on sellel teemal tehtud, samuti toetame kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve alal tehtud tööd, meie variraportöör äh, toetab projekte, mm, toetab tööd selleks, et projekte saaks edukalt elu viia. suur tänu nende kommentaaride eest. järgmisena saab sõna kolleeg Silikiotis. suur tänu, juhataja soovin tänada kolleeg Jens Kaierit suurepärase koostöö eest. tegime koostööd ka teiste fraktsioonide esindajatega. ning mis on äärmiselt oluline siinkohal, on see, mis puudutab just nimelt meie pädevusvaldkondi rohelised kuue on esitanud omapoolsed muudatusettepanekud selleks, et vahendeid eraldatakse arvestades ka tööstuse, VKE-de ning ühiskonna üldiste huvidega. seda seda äh, tehes äh, tuleb arvestada ka majanduskriisiga, just Euroopa lõunaosas on tööstusmahud äh, järjest vähendanud, vähenenud ning sellised arengud ei ole positiivsed me oleme esitanud omapoolse algatuse selle kohta, kuidas kasutada vahendeid tööstuse VKE-de toetamiseks, sest just VKE-d on Euroopa Liidu alussammas. praegu aga on need, nad silmitsi suurte raskustega. majanduskriisi tagajärjel on nende elu muutunud väga keeruliseks ning me peame eraldama vahendeid VKE-de toetamiseks samal ajal me peame tagama ka inimestele väärikad töötingimused. selleks on ette nähtud vastavad programmid, ka Horisont kaks tuhat kakskümmend teadustöö ja innovatsiooni toetamiseks on äärmiselt tähtis. meil on vaja tagada VKE-dele parem juurdepääs rahastamisvahendid, vahenditele silmas tuleb pidada aga ka tööõigust, töötingimusi. me oleme esitanud vastavad muudatusettepanekud muuda-, rahastamisvahendite suurendamiseks, just VKE-de toetamiseks, teadustegevuse toetamiseks. see puudutab väga paljusid ühiskonnaelu aspekte. austatud kolleegid, me esitasime ka ettepaneku selleks, et eraldada vahendeid äh, Wi-Fi Euroopa jaoks programmi edendamiseks, selleks et just väikesed kodanikud saaksid parema internetiühenduse. see hõlmab ka tasuta internetipakkumisi, mis on äärmiselt olulised. kolleeg Carlos on samuti siin, just tema tegeleb nende teemadega. me teame, et väga raske oli seda programmi käivitada niipea, kui see programm aga välja kuulutati, esitati sadu tuhandeid taotlusi ning siin tuleb tõepoolest vahendeid suurendada, et toetada seda programmi uh,. aitäh, kahjuks te rääkisite kaks korda kauem, kui teil kõneaega oli. nüüd eh, teises voorus saavad siis sõna võtta kõik ülejäänud sõnasoovijad ja, ja kõigepealt härra Rüübich, palun ja suur tänu soovin tänada ka raportööri, ma usun, et meie kõigi jaoks on oluline see, et me viimastel aastatel järgitud strateegiat võtame arvesse ka nendel läbirääkimistel ning majanduse areng on meie absoluutne prioriteet ning me soovime saavutada läbirääkimistel nõukoguga häid tulemusi ning kolleeg Skoliotis rõhutas siin äh, just olulisi aspekte, äh, kus vahendeid napib äh, ning Euroopa rahastamise Euroopa ühendamise rahastule viitasin ka kolleeg kontrollikoja esindaja. väga oluline on tagada koostöö erinevate institutsioonide vahel. siin on arenguruumi väga palju kui me mõtleme näiteks Ecosocile, regioonide komiteele, meil on vaja töötada välja paremad kommunikatsioonistrateegiad ning samas ma näen ka kokkuhoiuvõimalusi. väga paljudes haldusvaldkondades on võimalik saavutada olulist kokkuhoidu, kui protsesse optimeerida ning me peame mõtlema, kas meil oleks võimalik oma tegevust lihtsustada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve on ka järgmise finantsraamistiku jaoks äärmiselt suure tähtsusega, aitäh! Äh, aitäh, kas keegi kolleegidest soovib veel sõna võtta? kas keegi soovib veel selles punktis sõna võtta, midagi öelda? ei, siis on jällegi minul sõna ma tahaksin rõhutada, kuivõrd olulised on kõik need programmid Euroopa Liidu tuleviku jaoks, sest nagu siin on rõhutatud, enamus nendest programmidest on tehniliselt väga arenenud ning need, nende programmide rahastamine ei ole ainuke asi, mis on oluline, vaid oluline on veenda ka liikmesriikide valitsusi ja VKE-sid, äh, et VKE-d oleksid samuti osalised nendes programmides, see on tuleviku jaoks väga oluline. ma arvan, et me peame arvestama ka sellega, et millised riigid on kõige olulisemad, kõige pühendunumad partnerid äh, nendes programmides ja kuidas äh, kaasata väiksemaid riike. asi on tegelikult ähm, väga lihtne ja väga loogiline, me peame avama ukse VKE-dele Äh, sellises äh, keerukas valdkonnas, see tähendab, et meil on vaja rohkem koostööd äh, ülikoolide vahel, rohkem koostööd VKE-de vahel. ma loodan, et härra Kaier saab meie kommentaaride põhjal teha järeldused ja saab äh, paika panna mingi koondpildi, aitäh. aitäh, juhataja. kompliment ka saksa keelele, mida te räägite, see on parem kui minu tšehhi keel. no ning äh, äh, siin ettepanekud, mis puudutavad eelarvemenetlust, siis ma tänan kõiki kolleege hea koostöö eest aitäh, see oli lühikene ja väga progressiivne ja positiivne ja tulevikku vaatav. niisiis, minu arvates on väga oluline, et me paneme paika kuupäevad ja tähtajad. niisiis, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on viies september. hääletame ITRE komisjonis kahekümne neljandal septembril ja juhtkomisjon, eelarvekomisjon hääletab kaheksandal ja üheksandal oktoobril sellel aastal, loodetavasti. täiskogul toimub hääletus esialgselt oktoobris. niisiis, tähtajad on selged, kas kellelgi on midagi öelda? ei ole siis äh, loeme selle päevakorrapunkti ammetatuks. Ähm, äh, suur aitäh härra Kaierile ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on Euroopa Liidu kosmoseprogrammi loomine ja Euroopa Liidu kosmoseprogrammi ameti loomine tahaksin teile meelde tuletada, et kosmoseprogramm on üks kõige olulisemaid programme, see hõlmab Galileod, Kopernikust, kosmose jälgimist ja seiret ja riikliku satelliidiside algatust. Need programmid on rahastatud praegu erinevatest fondidest ja nende ametid on ka erinevad, üks asub Prahas, siis minu koduriigi pealinnas ja ma olen selle üle väga uhke. aga nüüd äh, toimub meil siis esimene arvamuste vahetus äh, selle äh, teemal, meil ei ole veel raporti eelnõud ja tahaksin paluda raportööril Massimiliano Salinile, kes on siis Rahvapartei esindaja Äh, see arutelu sisse juhatada, tahaksin äh, kohe alguses rõhutada, et meil on nelikümmend viis minutit. me peame siis veerand kuus lõpetama. aitäh, härra esimees. ma arvan, et kuna siin saalis on nii vähe inimesi, siis me saame seda äh, teemat äh, arutada vähem kui nelikümmend viis minutit. aga nagu te, härra esimees, täiesti õigesti ütlesite, see on väga oluline teema, see on kesksel kohal meie aruteludes ja Euroopa Liidu strateegias on samuti kesksel kohal. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et et see töö Äh, mida me teeme, äh, leiab aset meie ametiaja viimasel aastal ja on väga palju valdkondi, kus äh, Euroopat on kritiseeritud ja kodanike poolt lausa karistatud aga ma tõesti loodan, et vähemalt on mõned programmid, mis näitavad, kuivõrd oluline on Euroopa Liit. ma arvan, et ähm, on kaks peamist teemat, millega tegeleda, sest ega meil väga palju aega ka ei ole. homme oli siis tähtaeg ähm, selle raporti koostamiseks ja tõesti tahaksin keskenduda kahele olulisele teemale me oleme siis äh, saanud äh, komisjoni ettepaneku, mis üldiselt on hea ettepanek, aga see ei ole mingi äh, revolutsioon Koperniku stiilis. mulle tundub, et selles valdkonnas äh, peame me tõesti asju arutama ja äh, saavutama midagi, mis on teostatav ja realiseeritav, mitte aga mingi unelm, mida me tegelikult ellu rakendada ei saa ja mm, äh, juhtimine on kindlasti kõige olulisem teema, mida pole sugugi lihtne lahendada. on äh, viis vald, vabandust, kolm valdkonda, mis on olulised. kõigepealt Eh, see, mida Euroopa Komisjon on teinud. Euroopa Komisjon mängib väga keskset rolli, tegemist on Euroopa programmiga ning seetõttu on väga oluline, et Euroopa eh, Komisjon just nimelt seda programmi juhib. Nad peavad seda tööd juhtima, juhtima tööd, mis on seotud kosmoseprogrammi eh, ametiga ja väga oluliseks ongi seesama Prahas asuv amet, mida te mainisite meil on vaja ümber kujundada nende ülesanded ja ka äh, nende nime vahetatakse, niisiis nagu ma ütlesin, neist saab Euroopa Kosmoseprogrammi Amet. mis puudutab praegust GSA-d, siis minu arvates on õige, et me paneme paika uue raamistiku ja tugevdame neid ülesandeid, millega see amet tegeleb juriidilisest aspektist on mõned nendest äh, ülesannetest talle loovutatud, mõned on Euroopa Komisjon sellele ametile delegeerinud ning minu arvates on oluline selgitada, miks teatud ülesanded äh, Äh, on äh, sellele loovutatud, milline, äh, millised on need juriidilised ja poliitilised põhjused, mis on viinud selleni, et mõned ülesanded on jällegi delegeeritud? ma arvan, et julgeolekualane sertifitseerimine on midagi, mis on täiesti õigustatult CSA-le tehtud ülesandeks ja ma leian, et arvestades neid ülesandeid, mida komisjon sellele ametile on andnud, eh, nende ülesannete hulgas peaks olema ka küberjulgeolek, seda komisjon oma ettepanekus ei maini, aga minu arvates on see väga oluline eh, seoses kosmosestrateegiaga. ja siis on veel loomulikult ka terve rida teisi teemasid. Eh, artikkel üks punkt üks ütleb ka, et selle ameti tegevuse tulemusi ja tõhusust äh, vaadatakse läbi. niisiis äh, meil on võimalik äh, vaadata siis läbi selle ameti tegevus ja seda ka reformida sõltuvalt sellest, kui edukad nad on olnud tehniline toetus, tehnilise toetuse tagamine ESA poolt Äh, on samuti oluline, me ei tohiks ära unustada, et äh, ajaloolistel põhjustel on nad ähm, äh, väga tihedalt seotud kosmoseprogrammiga ja seda juba enne, kui Euroopa Liit endale oma kosmoseprogrammi üleüldse lõi, nii et, et need ülesanded jäävad ka alles ju. ja siis veel liikmesriigid. liikmesriigid võiksid äh, äh, samuti saada äh, teatud konkreetsed ülesanded Euroopa Komisjonilt. Nad võiksid olla siis kaastöötajad selles protsessis. seda peaksime ka läbirääkimiste käigus silmas pidama. nüüd eelarve eelarve on loomulikult oluline ja see on üsna suur, kuusteist miljardit eurot on siis üldeelarve kosmosestrateegia jaoks, Galileo on loomulikult väga oluline osa, samuti Copernicus ja loomulikult ka riiklik satelliitside algatus. aga nüüd äh, rääkides vahenditest, siis mulle tundub, et need äh, vahendid, mis Galileole on eraldatud üheksa koma pool miljardit ja neli koma pool miljardit Kopernikusele Äh, ja äh, te-, teistele äh, võib-olla algatustel oleks vaja rohkem vahendeid, me tegemist on kahe asjaga, mis on ühe eelarverubriigi all ja nad saavad kakssada viisteist miljardit eurot mõlemad, siis kokku viissada miljardit ning minu arvates sellest lihtsalt ei piisa selle eelarverubriigi jaoks. minu arvates tuleks neid vahendeid vähemalt kahekordistada see oligi äh, minu ainukene märkus, mis puudutab siis eraldatud vahendite suurust. viis, kuus äh, olulist äh, kommentaari on minuni jõudnud ja samuti mõned metodoloogilised märkused, sellepärast et see ajakava raporti koostamiseks on niivõrd tihe et, äh, et väga raske on äh, kas või esimeses eelnõu tekstis siis prioriteetidele truuks jääda. ma arvan, et samm-sammu haaval me saame siis ka kõikidesse nendesse punktidesse süveneda. aga ma arvan, et esimene samm on vaadata, millised on prioriteedid, neid on kuus ja neile olengi üritanud keskenduda. aitäh, aitäh! suur tänu selle sissejuhatuse eest. nüüd saame alustada aruteluga. ma palun kõikidel kolleegidel pidada kinni kaheminutilisest kõneajast. esimesena saab sõna proua Karel. jah, suur tänu, kallid. Sehr geehrter Herr Berichterstatter, ich begrüße den Vor- Eh, kallid kolleegid, eh, austatud raport, eh, mul on hea meel, et see teema on päevakorda tõusnud, tegemist on Euroopa poliitika jaoks keskse tähtsusega küsimusega, kuidas arendada edasi meie kosmosestrateegiat ning väga tähtis on ka pöörata tähelepanu sellele, et meil on ainult üks määrus, millele tugineda. komisjon on tuginenud meie Äh, omaalgatuslikule raportile möödunud aastast oma ettepaneku esitamisel ning meie pöörasime tähelepanu ka kosmose eelarvele, äh, sellele, see peab kajastama ka mitmeaastases finantsraamistikus eh, ning komisjon on eh, summad eraldanud, kuid eh, küsimus on selles, kas nendest vahenditest tõepoolest jätkub komisjoni kõikide ettepanekute ellurakendamiseks. siin ma nõustun raportööri arvamusega. nii meie kui ka komisjoni prioriteetideks on Galileo ja Copernicuse programmide edasiarendamine, need loovad väga olulist majanduslikku lisaväärtust, väärtust äh, ning äh, nad annavad oma panuse ka sellesse, et Euroopa Liit äh, on oluline innovatsioonikeskkond maailma mastaabis ning kui me soovime seda positsiooni säilitada, siis tuleb neid programme edasi arendada kosmosega on aga seotud väga olulised ohud kogu meie taristule. selleks, et aga kaitsta meid tegelikult, tuleb ette näha suuremad summad kui praeguseks ette nähtud kakssada viiskümmend miljardit. kosmos on väga suurt tööd nõudev tegevusvaldkond ning meil on tõepoolest vaja eraldada ka selleks vajalikud vahendid miljardite ulatuses. komisjon on esitanud ka ettepaneku pöörata äh, tähelepanu äh, julgeoleku ja äh, turvalisuse küsimustele ähm, ning loomulikult äh, tule, äh, tuleb arvestada sellega, et koimast võidakse kasutada ka kuritegelikel eesmärkidel äh, ning samas tuleb silmas pidada ka tsiviiliseloomuga programme. ka neid tuleb arendada selliseid valdkondi nagu kliimamuutuse vastane võitlus ja ning no, sarnased äh, programmid äh, ning määruse üks olulisi äh, aspekte on ka juhtimisküsimused. komisjon teeb olulist koostööd siin Euroopa Kosmoseagentuuriga ning GNSS-iga ning nagu me kosmosestrateegiat arutades juba ka rõhutasime, peame me oma eesmärke väga järjepidevalt silmas pidama. kui me aga puudut-, kui me aga räägime projektide turustamisest kasutajatele, siis komisjon jääb siin väga uduseks, aga just siin on vaja väga selgeid eesmärke. kui me soovime luua suuremat majanduslikku lisandväärtust. mul on hea meel koostööle raportööri ja variraportööridega, tänan Äh, äh, suur aitäh, kuigi te ületasite oma äh, kõneaega kaks korda, oli teie sõnavõtt väga huvitav, aitäh. järgmisena proua Nahtigaal, palun yes,. Like suur tänu. kõigepealt ütlen, et väga tervitatav on see Euroopa Liidu kosmoseprogrammi ettepanek see toob omavahel kokku olemasolevad ja ka uued äh, kosmosealgatused. sellel algatusel on äh, suur potentsiaal äh, toetada nii innovatsi-, innovatsiooni kui ka tehnoloogia arengut muudes sektorit ja toetada ka meie majanduse digitaliseerumist. samuti peaks see suurendama ka meie võimekust võidelda kliimamuutusega ja ka see osa kogu sellest ettepanekust on väga tervitatav. ühes valdkonnas on minu arvates sellel paketil eriline lisaväärtus ja samuti aitab see äh, ettepanek äh, seista silmitsi meie ja ülemaailmsete probleemidega, samuti, samas on aga näha, et teatud äh, aspektides on siin liikmesriikidel teatud skeptilisust, samas on tervitatav äh, komisjoni ettepanek äh, neid algatusi muuta sujuvamaks meil toimuvad sidusrühmadega peatselt mitmed kohtumised ja seega ootan huviga edasist koostööd raportööri ja variraportööridega. suur tänu märkuste eest. järgmisena saab sõna härra äh, <laughs> Koritšek, see olen mina, seega ma sooviksin rõhutada kõikide mainitud programmide tähtsust, äh, mis on kõik seotud kosmose tehnilise arenguga, on tähtis et äh, Euroopa Liit on juba mitmeid aastaid äh, juhtpositsioonil äh, seoses näiteks keskkonnateemadega, siin tuleb mainida näiteks Kopernikust, mis on väga oluline vahend mitte ainult Euroopa Liidule, vaid ka paljudele teistele riikidele. on riike, kes samuti soovivad liituda Galileo programmiga ja meie agentuur on hoolikalt äh, tegelenud äh, nende tegevuste arendamisega. proua Krell rõhutas äh, sama, mida soovin rõhutada mina, nimelt, et me peame mõtlema kõikide nende programmide tsiviilvaldkonnas kasutamisest. sõjaline kasutamine on küll osa sellest ja me peame siiski arvestama seda, et andmeid tuleb kasutada õigesti ja otstarbeliselt. selliste projektide puhul ei ole väga lihtne hõlmata VKE-sid ja ka proua Krelli viimases äh, raportis rõhutasime, et äh, et on oluline, et VKE-sid äh, kaasataks kõikidesse nendesse programmidesse. see on see, kellel on millised ülesanded, on poliitiline otsus ja seda, see tuleb siin Euroopa Parlamendis sõnastada vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekutele. see tähendab, et tehnilised ülesanded tuleb lahendada iga konkreetse ameti siseselt. ma arvan, et äh, nei-, nendele ametitele ei tohiks äh, panna kohustusi, mis on seotud äh, kaubanduslike küsimustega me ei tohi alahinnata äh, kõikide nende tegevuste suurt mõju tulevikus. Need on siis minu märkused äh, kuue fraktsiooni esindajana. nüüd äh, saavad sõna kõik teised. Teil igal kõnelejal on aega üks minut esimesena soovib sõna härra Blanco Lopes. suur tänu, juhataja. mõne nädala eest võttis parlament vastu resolutsiooni, mis käsitles e-, vastavat Euroopa strateegiat ning me soovisime, et ka kosmoseteemadele pühendataks rohkem rahalisi vahendeid, sest ju sellele sektorile kuulub tulevik komisjoni ettepanek aga ei võtnud meie resolutsiooni arvesse. Need numbrid, mis on, need arvud, mis on eraldatud kosmose tehnoloogia arendamiseks on liiga no, tagasihoidlikud, me peame aga seda valdkonda arendama, et meie majandust edasi viia. nüüd on tegemist nelja erinevat valdkonda ühendava ettepanekuga, konkreetse raamistiku loomisega ning ma loodan, et see tõepoolest aitab tugevdada Euroopa Liidu juhtivat rolli selles sektoris, et me suudame edendada innovatiivset majandust ning tagada äh, aga satelliitide kasutamise huvigruppidele ning nagu kolleegid siin eelnevalt mainisid, väga oluline on just ka tsiviilaspektidele tähelepanu pööramine. kas ka keegi teine soovib veel oma mõtteid väljendada? kas sõna ei soovi enam mitte keegi, see, siis anname kõigepealt sõna Euroopa Komisjonile. keda, kelle esindaja on DG Growthist. niisiis, härra, palun, teil on sõna. Teil on nüüd võimalus siis äh, oma seisukohta ma vabandan, et ma ei saa vastata tšehhi keeles, ma äh, õpin järgmiseks korraks. The... suur tänu äh, kogu selle toetuse eest, mida ma olen siin komisjoni ettepanekule kuulnud. Äh, ma teen mõned, mõned omapoolsed märkused. nagu raportöör ütles, siis ei, ei ole me plaaninud tek-, viia läbi revolutsiooni, vaid pigem aeglast arengut. me peame olema uhked, sellepärast et nagu raportöör ütles, siis see, mida me oleme seni saavutanud, on olnud väga edukas. eurooplastena peaksime olema uhked selle üle, et oleme suutnud neid programme arendada. samas peame me siiski jääma ambitsioonikaks, sest nagu teie raportis on öeldud, siis äh, siis äh, peame, siis on meil vaja mõnede programmide jaoks rohkem rahastust, me küll ei, ei ole kuidagi sellele vastu, aga praegu vaatame, mida me saame teha erinevate programmide jaoks praegu see raha, mis on eraldatud Galileo ja Copernicuse jaoks, on täielik miinimum, seega me ei saa nendest programmidest raha ära võtta selleks, et äh, panna neid, äh, seda raha muudesse programmidesse, näiteks riiklikusse satelliitsidesse. Äh, kui neid rohkem rahastada, siis ei tohi see raha tulla välja Galil-, Galileo ja Copernicuse eelarvetest. samuti mainisite te haldusküsimust see on alati keeruline, sest äh, selles, sellesse teemasse, selle teemaga on seotud palju erinevaid osapooli, aga on kindel, et komisjon peab siin mängima olulist rolli ja komisjonina peame me ka teile aru andma, me peame selgitama, mida me maksumaksjate rahaga teeme me teeme GSA ja ESA-ga väga tihedat ja tulemuslikku koostööd. me peame need Äh, suhted veelgi sujuvamaks muutma ja selgitama täpsemalt välja, kes mida teeb ja mis on kellegi kohustused. seda kõike mainis ka äh, raportöör. on selge, et GSA äh, võiks mängida suuremat rolli julgeoleku valdkonnas, sealhulgas ka küberjulgeoleku valdkonnas, nagu mainiti. samuti on see, seega on see väga oluline asi, millega arvestada ja me arvestame sellega ka tulevikus samuti äh, on see loomulikult kõik, äh, see on tsiviilvaldkonna programm, kuid äh, sellel on ka teatud sõjaväelisi, sõjalisi kasutusi, näiteks Galileo programmil ja seega me peame tagama näiteks Ühendkuningriigi ligipääsu Galileo programmile tulevikus, kuid me oleme nõus sellega, et, et see peab jääma põhiliselt tsiviilvaldkonna programmiks VKE-de koha pealt on muidugi oluline, et me selles osas midagi ette võtame, sest me ei saa neid programme pakkuda ainult suurtele ettevõtetele. seega ma, kui teil on häid mõtteid selle kohta, kuidas VKE-sid käsitlevat artiklit äh, täiendada, siis äh, ootame neid ettepanekuid huviga, samuti ähm, Äh, ootame seda, et härra Salvini täpsustaks oma kuut prioriteeti, praegu teeme kahe, oleme kuulnud kahte nendest, suur tänu! suur tänu selle väga positiivse, optimistliku märkuse eest. samuti on oluline, et väljaspool Euroopa Liidu, liitu asuvad, asuvaid riiki kaasataks siia. see on äh, väga, sellel oleks väga positiivne mõju kogu maailmale nüüd on aeg anda sõna härra Salinile, et kogu arutelu kokku võtta. aitäh. mul on see esimene arutelu on minu jaoks väga meeldivalt möödunud, ma sooviksin veel vaid äh, veidikene lisada sellele. nagu juba mainitud on, siis äh, meid ootab ees veel üks suur väljakutse. seda ma küll enda sissejuhatuses ei maininud, aga see puudutab ähm, kuidas äh, ahelas allasuunas äh, ühendusi luua, selleks et seda kõik, seda tehnoloogiat äh, kasutada, selleks, et äh, seda tehnoloogiat saaksid kasutada ka näiteks tehnoloogia arendajad, näiteks nutitelefonide arendajad. suurem osa selle tööstuse tegijatest ei, ei, ei ole Euroopas, eurooplased peavad sellest võimalusest kinni haarama ja neid võimalusi kasutada selleks, et äh, tööstusahelaid arendada. seega ma ei räägi siin ainult tugitaristust, vaid ka kogu ahelas allapoole jäävatest äh, ettevõtetest. ma võiks öelda, et äh, Euroopa Liit Äh, võiks äh, tunda uhkust ka muudes valdkondades, mis on seotud äh, kosmoses, kosmosele juurdepääsuga. näiteks kosmosesõidukite kasutamine. samuti sooviksin ma öelda, et ka selles valdkonnas see valdkond on väga oluline käesolevas sektoris ja selles valdkonnas on meil pädevusi me peame tagama, et see, mida me loome, on ka õiguslikult äh, jätkusuutliv. meil on vaja erinevaid kosmosesõidukite õhkutõususüsteeme äh, mis puudutab riiklikku satelliitsidet, siis jah, seda programmi tuleb äh, tugevdada, kuid loomulikult mitte Galileo ega Kopernikuse arvelt. siin on äh, rahastusvahendeid puudu ja me peame kusagilt neid juurde leidma. suur tänu. Äh, ma arvan, et kõik oleme nõus sellega, et Galileos ja Kopernikuse programmidest ei tohi raha välja võtta selleks, et arendada uusi programme seega suur tänu selle esmase arutelu eest. nüüd kokkuvõtteks annan liikmetele teada, et ähm, raporti eelnõu tähtaeg, äh, eelnõu temale arvamiste, arvamuste esitamise tähtaeg on kuues september ähm, läbivaatamine toimub üheksandaks oktoobriks ja viiendal novembril toimub hääletamine äh, komisjonis ja täiskogul hääletamine toimub äh, kas novembris või detsembris. Äh, ma tänan teid väga selle huvitava arutelu eest äh, meie, meie komisjoni jaoks väga olulisel teemal. nüüd saame selle päevakorrapunktiga lõpetada. ja on aeg liikuda järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on siis nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostööleping, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas. ja Prima on siis selle programmi lühend võib-olla sissejuhatuseks peaks mainida, mainima, et Maroko kuningriik eh, seitsmekümnendatel aastatel siis palus, et eh, ta saaks hakata pidada läbirääkimisi Euroopa Liiduga selleks, et ta saaks liituda Euroopa Liiduga. väga viisakalt eh, see taotlus lükati tagasi, arvestades, et tegemist on mitte Euroopa riigiga ja Euroopa Liit on avatud Euroopa riikidele. sellele vaatamata on Euroopa Liit Marokoga alati edendanud tihedaid ja lähedasi suhteid ja te teate, et paljud eh, endised marokolased on eh, isegi siin meie hulgas, nii et, et tahaksin äh, teile meelde tuletada, et äh, Prima on avaliku sektori partnerlus, äh, mis toetab teadusuuringuid, mis on suunatud vee ja toiduga varustamise probleemide lahendamisele Vahemere piirkonnas. nagu te teate, on Vahemere piirkond, piirkond, kus on põuaoht ja seetõttu on äärmiselt oluline selliste programmidega tegeleda Primas osalevad siis meie naabr, naaberriigid Vahemere regioonist ja seetõttu oli vaja allkirjastada terve rida teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepinguid osalevate riikidega ja üks nendest osalevatest riikidest on siis Maroko. ja me oleme teinud siis ettepaneku, et komisjon sellise olulise lepingu Marokoga allkirjastaks tegemist on siis äh, väga olulise laiapõhjalise programmiga, mis edendab äh, veeressursse ja nii palju, kui mina tean, äh, praegu töötatakse siis välja taristut. niisiis järgmised viisteist minutit pühendame arutelule siis sellel teemal ja härra Salini asendab siis raportööri härra Patriciellot. ja ma paluksin, et ta nüüd teeks sissejuhatava sõnavõtu, palun. aitäh, jah nagu te tõesti ütlesite, ma asendan härra Patricello ja loen tema kirjutatud teksti ette ja ma vabandan, et pärast seda ettelugemist pean ma kohe ära minema. Eh, sellepärast et ma pean olema ka kuskil mujal. E aga kõigepealt siis, mis härra Patricellal on öelda. partnerlus Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ehk siis Prima on äh, era, on avaliku sektori vaheline partnerlus selle eesmärgiks on ühendada Euroopa Liidu ja Vahemere riikide teadusvõimekus äh, arengu äh, jaoks ja leida innovatiivseid ja integreeritud lahendusi, mis suurendavad tõhusust, äh, julgeolekut, tarne- ja varustussüsteemides, põllumajandus- ja toiduainete sektoris ja samuti teistes valdkondades väga paljud riiklikud teadus- ja innovatsiooniprogrammid on sellesse kõike kaasatud. niimoodi tagatakse selline üldine globaalne lähenemine ja see on väga hea näide siis Euroopa Liidu teadusdiplomaatiast me tihtipeale kuuleme, et Vahemere regioon on regioon, kust tulevad sisserändajad, aga tegelikult on see ka eh, regioon, mis väga aktiivselt üritab tegeleda rände põhjustega. nii et, et nad suudaksid need eh, põhjused kõrvaldada ja muuta Vahemere piirkonna stabiilsemaks ja jätkusuutlikumaks paljud riigid teevad koostööd Prima raames, üksteist liiget Euroopa Liidust, kolm nendest on assotsieerunud ka Horisont kahe tuhande kahekümnega ja siis veel terve rida riike, kellega Euroopa Liit on sõlminud siis teadusalased koostöölepingud Äh, vastavalt lepingu punktile üks viis ja kokkulepe ma või leping Marokoga on siis üks nendest. ma ei hakka siin praegu laskuma üksikasjadesse, millised meil on probleemid Marokoga, näiteks Lääne-Sahara probleem, jah äh, Äh, poliitilisest aspektist on see regiooni jaoks oluline teema, aga see ei ole tegelikult seotud nende aruteludega, mis meie siin komisjonis selles küsimuses peame. mina toetan komisjoni ettepanekut, ma tervitan seda ja ma kutsuksin teid üles seda ettepanekut heaks kiitma. tahaksin teile meelde tuletada, et üheteistkümnes juuli on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja kolmandal septembril hääletame ja tahaksin tänada sekretäriaati kogu toetuse eest, mida nad on osutanud, aitäh. niisiis on meil nüüd variraportööride voor ja esimesena on kohal proua Toia, palun, proua Toia. aitäh, esimees. ma olen äh, väga rõõmus, et äh, Prima algatus on leidnud toetust. mina olen Äh, sellega tegelenud äh, selle programmi varasemas faasis ja siis kuidagi tähelepanuta kõigi nende teiste asjade varjus, mis äh, selles piirkonnas toimusid. ja tänu sellele, mida Euroopa Parlament on teinud, me oleme seda teemat arutanud ka Strasbourgis ja oleme palunud, et volinik sellega tegeleks ja tänu sellele eh, oleme me palju saavutanud ja see on val valdkond, kus palga, parlament on üles näidanud algatusvõimet ja see on väga oluline. ma arvan, et need sidemed erinevate riikide vahel on äärmiselt olulised, kõik saavad anda eh, oma panuse sellesse algatusse riigid, millel võib-olla on vähem rahalisi vahendeid, aga nad saavad siiski eh, oma panuse anda. ja nagu raportööri kohusetäitja ütles, eh, see eh, programm puudutab keskkonda, vett, samuti rahu ja arengut, aga see kõik on veel palju laiem minu arvates on väga hea, kui riigid, kes äh, on juhi rollis, näevad, et teised riigid nendega liituvad. ma arvan, et me peame jätkama selle teemaga tegelemist siin Euroopa Parlamendis, aitäh. kas keegi veel soovib sõna võtta selles päevakorrapunktis? ei, siis äh, anname sõna komisjoni esindajale Andrea Karinjani. palun, teil on sõna, aitäh. lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud. tahaksin väljendada tänu selle komisjoni liikmetele toetuse eest, mida nad sellele algatusele on osutanud tahaksin äh, korrata kõige olulisemaid asju, sest üksikasjadest pole mõtet kõnelda, raportöör väga see, äh, üksikasjalikult selgitas, tegemist on regionaalse Vahemere piirkonna algatusega tegemist on ainulaadse algatusega, mis on partnerlus äh, Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende riikide vahel, mis on juba assotsieerunud Horisont kahe tuhande kahekümnega ja ka teiste Vahemere riikidega peamine element, mida tahaksin rõhutada, on see, et selle algatuse eesmärk on uuenduslike lahenduste leidmine. see ei puuduta riikide koostööd, see on ka loomulikult oluline, aga just teadlased teevad koostööd, ühendavad oma äh, võimekuse ja vahendid ja oma varasemad uurimistulemused ja niimoodi üritatakse siis leida lahendused vee ja toidu probleemidele ja nende ressursside äh, jätkusuutlikum haldamine. Need algatused lähevad kaugemale vee ja toidu tootmise süsteemist, sellepärast et need tegelevad ka teiste probleemidega, nagu näiteks kliimamuutused, näiteks kliimamuutuste leevendamine ja samuti eh, tegelevad need siis teiste väljakutsetega nagu ränne näiteks ja eh, samuti eh, kodanike vajadused, need teadusuuringud viivad siis konkreetsete tulemusteni. üldiselt tahaksin öelda, et see on väga hea näide teadusdiplomaatiast, me teeme koostööd rahvusvaheliste partneritega Äh, võrdsetel alustel. Maroko on üks nendest partneritest. Maroko on aktiivselt osalenud selle algatuse kujundamisel selle algusest peale aastal kaks tuhat kaksteist. Maroko on valmis ka rahaliselt panustama sellesse algatusse ning äh, järgib Äh, teisi äh, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riise, riike nagu näiteks Alžeeriat, Liibanoni, äh, Jordaaniat, Egiptust. Need riigid on juba sellised lepingud sõlminud, Maroko puhul on meil vaja veel parlamendi nõusolekut, aga me oleme kindlad, et Äh, see nõusolek tuleb, arvestades äh, neid hüvesid, mida see algatus toob kodanikele ja nendele riikidele. lisaks äh, tahaksin öelda, et Prima on juba alanud, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on juba mitmeid pakkumisi tehtud, kaheksasada nelikümmend kaheksa ettepanekut on esitatud ja see juba näitab, kui edukas see algatus on, nii et, et meie jaoks on äärmiselt oluline, et parlament selle lepingu heaks kiidaks, aitäh! aitäh! tõesti äh, muljetavaldav, et juba enam kui kaheksasada pakkumist on tehtud ähm, selle programmi raames. ja ma arvan, et põud on üks äh, kõige tõsisemaid probleeme Euroopa Liidu naaberriikides, samuti toiduga varustuskindlus. tahaksin veel kord rõhutada siis ähm, selle raporti ajakava üksteist juuli, keskpäev, on siis tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks. ITRE komisjonis toimub hääletus kolmandal septembril sellel aastal ja me siis juba otsustame, millal see asi läheb hääletusele täiskogul. niisiis suur aitäh selle päevakorrapunkti oleme nüüd ka ammendanud. ja nüüd peame me ootama natukene, sellepärast et me oleme päevakorrast ette jõudnud ja proua Vestager jõuab siia kahe minuti pärast niisiis kaheminutiline paus, praegu on viis läbi kümme minutit, viis läbi kaksteist minutit. aa, ei, volinik on juba kohal. anname talle kaks minutit, et ta saaks istet võtta. ja mul on väga hea meel tervitada ka härra Puusekit, meie komisjoni esimeest Good afternoon. Äh, tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad. meil on täna äh, ebatavaline võimalus äh, kohtuda proua Vestageriga, kes on konkurentsivolinik Euroopa Komisjonis. aitäh, proua volinik, et te täna meie komisjoni tulite ma arvan, et äh, me oma komisjonis tunneme täit vastutust äh, majanduse eest, äh, kui jätta kõrvale põllumajandus ja kalandus ja võib-olla ka transport. kõik teised majandusharud on aga ITRE komisjoni pädevuses, iseärani tööstus, VKE-d nii et, et meie jaoks on väga oluline, et me saaksime teiega neid olulisi teemasid arutada, sest teie olete ju volinik, kes vastutab konkurentsi eest. koordinaatorid otsustasid äh, kutsuda teid meie komisjoni meie tänane teema on loomulikult väga populaarne Euroopa konkurentsireeglid äh, ajal, mil maailmas on tootmisvõimsuste ülejääk ja samuti dumping. me sooviksime, äh, me, me, me ei sooviks seda veel nimetada kaubandussõjaks äh, aga jah, olukord praegu on väga ohtlik, riigiabireeglid, nende mõju investeeringutele, innovatsioonile ja Euroopa Liidu tööstuse võime, võimalustele on ettevõtete jaoks väga olulised ning meie tahaksime teada, äh, kas teil on ka mingeid põhjapanevaid vastuseid tööstusele ja VKE-dele niisiis meie reaalmajandusele. ja loomulikult toimub meil ka siis arutelu, saadikud saavad esitada küsimusi, aga nüüd, proua volinik, palun alustage oma sõnavõtuga, palun, teil on sõna aitäh eh, selle võimaluse eest arutada teiega vastastikku huvipakkuvaid teemasid. aitäh ka nende südamlike tervitussõnade eest ja kõige selle töö eest, mida te teete eh, selleks, et Euroopa tööstuse jaoks toimivat keskkonda luua, samuti VKE-de jaoks ja ka suurte ettevõtete jaoks. Eh, sellepärast, et kui ettevõtted kasvavad, siis nad loovad töökohti, nad loovad majanduskasvu, millest on kasu kodanikele Äh, sellest sünnib innovatsioon, mis muudab meie ühiskonna paremaks, ähm, nii et, et töö on tõesti väga oluline. konkurents ähm, aitab Euroopal äh, oma potentsiaali kõige paremini ära kasutada, sest kui ettevõtted peavad üksteisega konkureerima, siis julgustab see neid ka tootma selliseid tooteid, mida tarbijad soovivad Nad äh, mõtlevad äh, uutele äriideedele, mis võimaldavad ka neil kasvada ja see on hea tarbijatele ja see on hea ka teistele ettevõtetele sellepärast, et äh, kui ähm, ettevõte edendab tarbijate huve, siis jõuab ta kõigi tarbijateni kõigis maailma piirkondades. Kon-, konkurents kasvab ja meil ei ole mitte midagi selle vastu, et ettevõtted muutuvad suuremaks ja edukamaks, otse vastupidi. kui ettevõte on edukas, kui ta loob töökohti, siis me kiidame teda me kiidame heaks peaaegu kõik need liitumised, millest meid teavitatakse, ka sellised liitumised, mis loovad nii-öelda Euroopa eh, hiidettevõtteid nagu Peugeot ja Opel, AB InBev ja SEB Miller või Siemens või Gamesa Äh, jah, need on väga olulised liitumised, millega tekkisid hiigelsuured ettevõtted. viimase kümne aasta jooksul oleme me äh, käsitlenud ligemale kolme tuhandet ühinemist äh, üheksakümmend kuu-, neli protsenti nendest ühinemistest on heaks kiitud, ilma et selle, selles oleks konkurentsiga probleeme tekkinud ja ainult kuue protsendi juhtumite puhul on meil olnud probleeme, et konkurentsivõime võib kannatada ja ainult seitse ühinemist oleme viimase kümne aasta jooksul blokeerinud. me kohaldame konkurentsieeskirju kõikidele ettevõtetele, mis Euroopas äri ajavad, olgu tegemist kas äh, sellega, mis tööstusharu, sõltumata sellest, mis tööstusharuga on tegemist ja millise riigi ettevõttega on tegemist. ja niimoodi säilitame ka Euroopa enda innovatsioonipotentsiaali. näiteks me oleme süviti, analüüsisime süviti, kui General Electric ostis ära Alstomi gaasiäri Prantsusmaal. me avastasime, et pärast ühinemist äh, lõpetaksid nad Alstromi kõige arenenuma ja uuema gaasiturbiini arendamise ja teadusuuringute ja eh, ka seonduvad töökohad ja inseneride töökohad kaoksid. Eh, sellised eh, ülimoodsad turbiinid on äärmiselt olulised selleks, et saavutada suuremat energiatõhusust, väiksemaid heitmeid ja niimoodi täita ka neid heitmete vallas seatud eesmärke selleks, et säilitada konkurentsivõimet Äh, müüs General Electric äh, siis ähm, selle gaasiäri Ansaldole Itaalias. Äh, Ansaldo on praeguseks siis edukalt testinud neid uusi gaasiturbiine ja on investeerinud uude tehasesse kus neid hakatakse tootma Itaalias ja sellist kõrgelt arenenud tehnoloogiat on niimoodi võimalik pakkuda siis klientidele kogu maailmas. meie ettevõtete ühinemisreeglid äh, peavad tagama selle, et kogu tööstus oleks konkurentsivõimeline. iga tööstusettevõte, mis soovib ühineda teisega, Äh, peab arvestama sellega, et on ka teisi, äh, väga palju teisi Euroopa ettevõtteid, äh, keda kui kliente selline ühinemine mõjutab. Need ettevõtted, kes ostavad ühinenud ettevõtete tooteid ja tihti on tegemist ettevõtetega, kus tööd saavad miljoneid inimesed, need ettevõtted soovivad, et konkurents jätkuks selleks, et nad saaksid oma sisendit mõistliku hinnaga ja et neil endal oleks võimalik kasvada võtame näiteks terasesektori terast kasutatakse tehastes, kus tehakse nõudepesumasinaid, tehastes, kus ehitatakse autosid, ehitusfirmades, mis ehitavad meie maju ettevõtted, mis kasutavad terast, äh, annavad tööd rohkem kui kolmekümnele miljonile inimesele Euroopas. Nad soovivad konkurentsivõimet tagamaks, et teraseettevõtted suudavad konkureerida ja ei suuda, ei suurenda põhjendamatult nende hindu sellepärast, et seetõttu muutub konkureerimine nende jaoks raskemaks kui suured Euroopa Liidu ettevõtted ja nende ühinemised Äh, tekitavad probleeme, siis äh, kasutame nende probleemide lahendamiseks vahendeid, mis jätavad selle ratsionaal- või äh, selle tehingu põhiosa puutumata ja lahendavad konkurentsivõimega seotud probleemid. ettevõtetel on alati vabadus välja pakkuda lahendusi meie probleemidele ja jää, säilitada konkurents. Nad võivad mõne tehase maha müüa, mõne tootmisliini maha müüa teistele nii et, et ähm, Euroopa tarbijatel on alternatiivid, mida kasutada. loomulikult ähm, ähm, ma arvan, et me oleme kõik seda ka kogenud, et töötajad tunnevad ennast ebakindlalt kui eh, tehas, kus nad töötatakse, töötavad, müüakse maha selleks, et konkurentsi säilitada. Eh, valitseb selline ebaselgus, inimesed ei tea, mis juhtub, aga kui eh, ühinejad teevad ettepaneku mingi tootmisettevõte maha müüa, siis meil Euroopa Liidus on ka ühised huvid. meie tahame, et konkurents jätkuks, me tahame et ostjad saavad tegutseda nendes paikades, neid arendada ja et äh, ühinevad ettevõtted ei kaotaks valvsust, nii et, et me lihtsalt ei kiida heaks ostjat, kes üritab äh, leida ettevõtet niimoodi, et selle tulemusena kaovad töökohad. Äh, meie ja töötajad omame tegelikult samasugust eesmärki ja töötajad peavad teadma, mida ühinemine nende jaoks kaasa toob ja seetõttu me loodame, et ettevõtted, kes selliseid tehinguid sõlmivad, austavad riiklikke ja Euroopa tasandil kehtestatud kohustusi töötajate teavitamiseks ja töötajatega konsulteerimiseks. Euroopa Liidu ühinemisalased eeskirjad lubavad selgesõnaliselt töötajatel ja ametiühingutel meie poole pöörduda ja öelda, mida nad ühinemisest arvavad. niisiis, meie uks on neile alati avatud meie ülesanne on mitte mitte eh, heaks kiita ühinemist, kui see kahjustab tarbijaid või teisi ettevõtteid ja seeläbi ka lõpptarbijaid. loomulikult eh, oleme me valmis asju arutama eh, me oleme valmis vastama küsimustele oma töö kohta, kui need arutelud on asjakohased, sest alati on võimalus, et me saame asju teha paremini. Äh, võtame näiteks riigiabi reegleid. viimastel aastatel oleme me reegleid äh, lihtsustanud, äh, oleme seda teinud korduvalt selleks, et need reeglid oleksid paremini eesmärgile suunatud ja sellest on ka tööstus kasu saanud. me oleme laiendanud nende rühmaviisiliste erandite määrust niimoodi, et valitsused võivad anda abi ilma, et nad ei peaks eelnevalt komisjoni poole pöörduma senikaua, kui nad järgivad äh, samu reegleid, mida me kõik järgime. Need on äh, reeglid, äh, mis tagavad konkurentsikaitse. asjaolu, et nad ei pea meie poole pöörduma, säästab aega, sellepärast et nad saavad, nad saavad teha asju nii, nagu soovivad, kui nad reeglitest kinni peavad ja see tähendab et, et üheksakümmend seitse protsenti kõigist riigiabi meetmetest rakendataksegi nüüd sellisel moel Eh, valitsused pöörduvad meie poole ainult siis, kui tegemist on keerulise juhtumiga ja on oht, et konkurents saab kannatada. Eh, muudel juhtudel lahendavad nad probleemi ise. me Äh, oleme pakkunud Euroopa Liidu investfondi äh, viisteist äh, miljardit eurot Euroopa Liidu eelarves selleks, et toetada kuuesaja viiekümne miljardi euroseid investeeringuid. uus teadusuuringute ja innovatsiooniprogramm Horisont Euroopa, sinna investeeritakse ligemale sada miljardit eurot ja seda raha saab kasutada selleks, et luua Euroopa tulevikutööstus mõlemad eh, programmid eh, lubavad Euroopa vahendeid ühendada liikmesriikide vahenditega. me eh, tegutseme selle nimel, et see kõik oleks nii lihtne kui võimalik. see on osaks meie ettepanekust. aga isegi nende sammude puhul ja need sammud on olnud üsna ulatuslikud äh, aja säästmise seisukohalt ja äh, võimaliku äh, ri,, vajaliku riigiabi andmise seisukohalt. on siiski oluline, et me ei oleks naiivsed ülemaailmse konkurentsi osas me ei tohiks olla naiivsed ka ülemaailmse konkurentsi moonutuste kohta. Hiina kasvab ning Hiinal on teistsugune kauplemismudel kui see, mis meil meil on käimas kõnelused USA terasetariifidega. esimees viitas just nendele, need arutelud käivad. Euroopa loomulikult kaitseb oma kaubandushuve jõuliselt. Euroopa üldine kaubavahetusbilanss, mis meil maailmaga on, on positiivne ja äh, loomulikult ei taha me loobuda äh, oma edu võtmetest, avatud turgudest, konkurentsivõimest ja innovatsioonist. selle asemel äh, peaksime me neid olulisi väärtusi eksportima ülejäänud maailmale, selleks et ka üle, ülejäänud maailmas oleksid võrdsed võimalused. seega, kui me peame kinni konkurentsieeskirjadest, siis me tahame, et ka meie kaubanduspartnerid teeksid sedasama mul on, meil on pidev dialoog Hiinaga selleks, et äh, kõrvaldada kahjulikud toetused. Jaapan on samuti avatum oma toetuste suhtes ja lõpetab kõige rohkem kahju tekitavad toetused äh, tänu äh, kaup-, kaubanduskokkuleppele, mis tõenäoliselt järgmisel nädalal sõlmitakse ja me teeme USA-ga samuti konkurentsi vallas tihedat koostööd. meil Äh, meie siin Euroopas seisame kindlatel jalgadel. Äh, Euroopas on praegu inimestel tööd rohkem kui kunagi varem. Äh, me kahekümne ühest maailma kõige innovatiivsemast riigist kümme on Euroopas ja seetõttu olengi oodanud seda mõttevahetust, me peame selle hoo säilitama, sellepärast et see teenib eurooplasi hästi. ja ma loodan, et ähm, Äh, see äh, valdkond, mille eest mina vastutan, äh, konkurentsi valdkond saab anda oma panuse, see on üks vajalikest panustest ja jään nüüd ootama tänast arutelu, aitäh. suur tänu, proua volinik. kindlasti oli väga oluline, et meie komisjoni liikmed saaksid teid kuulata. ja oluline on ka see, et me saaksime äh, teie käest küsimusi küsida seoses ülemaailmse konkurentsi ja VKE-dega. nüüd äh, annan sõna äh, fraktsioonidele. rahvapartei esindajana saab sõna härra Langen, palun, sõna on teil aitäh, suur tänu kõigepealt proua volinikule, proua Vestagerile, te olete, tein, teil on väga suuri teeneid, selles ei ole mitte mingeid kahtlusi, eelkõige mis puudutab riigiabi, eks ole? riigiabi on kahtlemata edulugu juba kartellide keelustamise puhul oli oluline hoida turud avat-, muutuna ning ka internetimajanduse aja jooksul on see äärmiselt tähtis. äärmiselt tähtis on tagada turgude avatus just internetis. Te rääkisite ettevõtete ühinemisest ning te ütlesite et, et üheksakümmend neli protsenti taotlustest rahuldatakse, see on tõesti õige väga paljud neist aga on seotud tingimustega ning minul tekib siinkohal küsimus, kuidas neid vahendeid edasi arendatakse turg on väga suures ulatuses globaliseerunud. vanad instrumendid ja nende kasutamine näiteks tulususe piiramiseks, need on jäänud teisejärguliseks internetimajanduse ajastul. selle kohta võib tuua mitmeid näiteid, turu kapitaliseerumisest võis juba ammu rääkida, tulusid siis aga veel ei olnud ning seetõttu ei olnud võimalik ka liitumisi, ühinemisi takistada nüüd tekib küsimus, millised on need uued instrumendid, mida on tegelikult vaja interneti ajastul ning kuidas on tagatud turule juurdepääs tulevikus, minu arvates on tegemist väga olulise küsimusega. ning kolmas küsimus millised on need probleemid, mis on edaspidi riigiabi osas äärmiselt olulised teie seisukohast? aitäh! Thank you very much, kolleeg. On behalf of SN- sotsialistide fraktsiooni nimel saab sõna eh, aitäh, proua volinik. ma hindan kõrgelt seda, mida te ütlesite. tuletaksin meelde üht juhtumit. see puudutas ka Latsi, te kindlasti mäletate seda veel tuhandete inimeste saatus sõltub sellest, sellest sõltub, kas last, lapsi õnnestub kooli saada, kas lastele on midagi süüa anda ning äh, siin oli mitmeid lahendusvõimalusi ning ma nägin hea meelega seda, et nii hästi teie kui ka Euroopa Komisjon tõepoolest püüdsite leida lahendusi te püüdsite leida niisuguse äh, turvamehhanismi, mis äh, Galatsi piirkonnas pakuks inimestele võimalusi ning ma loodan, et taolisi lahendusi leitakse ka edaspidi ning need protsessid toimuvad läbipaistvalt. lahenduspakett testide osas on tehtud huvitavaid ettepanekuid, kuid viimasel ajal ei kuule me komisjonilt enam mingeid uudiseid selles vallas. minu arvates on läbipaistvuse tagamine on äär-, siinkohal äärmiselt oluline e, ning ühinemiste kontroll e, peab toimuma selliselt, et samas on kaitstud ka Euroopa terasetööstuse huvid oluline on finantstagatis. oluline on, et ettevõtjad, kes soovivad areneda, seda ka tõepoolest saaksid, et oleks tagatud õiglane konkurents ning ähm, äh, nagu öeldud, läbipaistvus on äärmiselt oluline ning äh, konkurentsi peadirektoraadil on kahtlemata väga lai tegevusvaldkond, et tagada järelevalve ühinemiste üle, et komisjon täidaks oma funktsiooni, me kõik ootame teilt läbipaistvust ning ma soovisin seda lihtsalt veel kord rõhutada. suur tänu. nüüd äh, Alde nimel saab sõna ma tal nahkahal. tänane ähm, sooviksin praegu keskenduda finantssektorile äh, konkurentsiga seoses. Äh, paljude äh, finantsettevõtted põhinevad Londonis ja Euroopa Liidu finantsturg on muutunud aina õugesemaks. ma sooviksin teada teie seisukohta finantssektori konkurentsi teemal. kas äh, seoses Brexitiga tuleks midagi lähikuudel ette võtta? suur tänu, kolleeg. GUE nimel saab sõna härra Kohlitšek. suur tänu, härra esimees, ma räägin tšehhi keeles ma loodan, et äh, sellega seoses ei teki mingeid probleeme. ma arvan, et äh, et olenemata äh, Euroopa tööstussektoris seisame me kõik samade probleemidega silmitsi. rääkides näiteks klaaspakenditest Euroopas suurem osa ettevõtteid kuulub äh, USA ettevõtetele, kas see on õige ja kas see on õiglane, see on küsimus teile, volinik. Te, äh, ma töötasin äh, pikki aastaid terasetööstuses ja nägin oma silmaga Tšehhi terasetööstuse allakäiku. selle valguses soovin teada, mit-, mis on teie seisukoht selle kohta, et et Lakshmi Metal ostis kõik suuremad Euroopa Liidu äh, teraseettevõtted endale? ma leian, et ähm, väga suured ettevõtted, mis ostavad äh, Euroopa Liidu väiksemaid ettevõtteid, äh, et nende ostud põhinevad põhinevad muudel kaalutlustel, mis, kui need, mis on olulised Euroopa Liidule, neil ei ole rangeid sotsiaalseid piiranguid, seega nagu te ka õigesti ütlesite, siis see paneb inimesed muretsema see, oma tuleviku üle. nagu Rumeenia kolleeg mainis, siis ka mina leian, et töökohad on hetkel ohus, näiteks terase tööstuses Põhja-Prantsusmaal, see puudutab ka Luksemburgi. me ei tea, kui kaua Luksemburgi terasetööstus veel vastu peab Tšehhi Vabariigis. olid meil suured ettevõtet, kuid nüüd on meil, nüüd on meil alles vähesed ettevõtted, kes tegelevad ainult väga kitsa sektoriga. ja sama on märgata ka muudes riikides. seega mind huvitavad mitte üksikjuhtumid, vaid kogu üldpilt põhimõtteliselt. Euroopa ja Hiina vastasseis põhineb sellel, et et tegemist on väga erinevate ulatustega Te räägite avatud turust, avatud juurdepääsust, äh, see peab aga põhinema teatud kriteeriumitel, mille seadmine on muidugi keeruline, seega ma saan aru, millest äh, probleem tuleneb, aitäh. suur tänu. nüüd äh, saavad sõna teised liikmed. esimesena härra Eduard Matin, sotsialistid. aitäh aitäh, lugupeetud esimees, aitäh, volinik, mul on alati väga meeldiv teiega asju arutada, sellepärast et teatud punktides ma eh, teiega ei nõustu, aga teid see ei häiri. Eh, mulle tundub, et tänased eh, reeglid on mõeldud maailma jaoks, mida enam olemas ei ole. Te räägite, et ei ole naiivsed, aga Äh, kui inimene ei ole naiivne, siis ta on kaasosaline. Äh, Euroopa Komisjon äh, on juba pikka aega keeldunud tunnustama Hiinat turumajandusena, Hiinale andmas turumajanduse staatust. samas on Hiinas paljudes tööstussektorites ületootmisvõime, metallurgiatööstus, paberitööstuses, keraamikatööstuses, terasetööstuses, kõik need Äh, äh, Hiina ettevõtted moodustavad äh, üle viiekümne protsendi kogu maailma turust ja kui lisada siia veel ebaaus konkurents ja dumpingu kasutamine, siis see on tohutu šantaaž Euroopa ettevõtetele ja alati on hind see, mis määrab ja kuna me ei tea, kuna, kuidas hind seal riigis kujuneb, siis see on alati meie kahjuks ja Euroopa konkurentsireeglid on on väga äh, ranged, näiteks riigiabi osas, nagu te just ka selgitasite, ja ettevõtete domineeriva seisundi osas, nii-öelda ebaaus Euroopa-väline konkurents ja väga äh, ranged Euroopa reeglid võivad tuua kaasa selle, et Euroopa tööstus nõrgeneb, ettevõtted suletakse, töökohad kaovad ja kaob ka oskusteave, mis on väga oluline. ja mul on teile ka mõned küsimused, kuidas Euroopa Komisjon arvestab Äh, rahvusvahelise turuga, äh, kas see on võrdlusaluseks Euroopa konkurentsireeglite kehtestamisel, äh, kuidas on lugu ebaausa rahvusvahelise konkurentsiga, kas see saab kuidagi mõjutada konkurentsireegleid ja kolmas küsimus, Euroopa Komisjon soovib säilitada tööstusbaasi ja ma tahaksin rõhutada, et üks tööstuskoht loob kolmteist tööstuskohta kas eh, Euroopa Komisjon kavatseb läbi vaadata eh, neid reegleid, mis puudutavad riigiabi kohaldamist, osaliselt küll juba vastasite, aga mulle tundub, et võib minna kaugemale ja lõpetuseks eh, oskusteade, teave, kas seda võiks põh-, käsitleda õigustatud põhjusena, miks paindlikult kasutada konkurentsireegleid, aitäh! Thank you very much! suur tänu! ja nüüd saab sõna kolleeg proua Speraki. suur tänu, härra eesistuja! Äh, mul on hea meel äh, teiega täna arutleda, volinik. minu küsimus on äh, seotud terasetööstusega. nagu te olete juba öelnud, siis äh, me järgime reegleid ja palume ka oma äripartneritel seda teha, kui nad aga seda ei tee, siis ma tahaksin, et te annaksite oma hinnangu sellele, kuidas me saame oma kodanikke ja oma in-, inimesi ja oma tööstust ka loomulikult sellise töö, kaubandussõja puhul äh, kaitsta. suur tänu, proua Werner, sõna on teil jah, suur tänu, juhataja ning äh, suur tänu, proua Vestager. mul on väga hea meel, et leidsite täna võimaluse Keitre komisjoni tulla. Äh, mul on kolm küsimust. kõigepealt äh, võimsuste mehhanism, teises konkurentsipoliitika ning kolmandaks riigihanked. komisjon on riigihanke abi äh, jaoks kuus erinevat mehhanismi lubanud Belgias, Saksamaal, Itaalias, äh, Poolas äh, ning vastavas komisjoni pressiteates selgitatakse ka, et tuleviku eeskirjad, mis puudutavad elektriturgu, leiavad rakendamist ka muudes valdkondades. sooviksin küsida kuidas selleni on jõutud, milline oli ajakava ning teiseks konkurentsitemaatika. kolleegid on sellele juba ka viidanud ning sellest räägitakse väga palju, kuidas erinevates majandusharudes ja toimuvad mitmesugused arengud, tooksin siin näiteks Airbusi, ka Siemensit võib nimetada ning konkurentsivolinikuna te peate kontrollima nende liitumist, nende ühinemiste õiguslikkust ning samas teiselt poolt tuleb kaaluda ka majanduskasvu võimalusi ning need nimetatud Euroopa tšempionid, nad peavad konkureerima maailmaturul konsolideeritud turul liitumised annavad uusi võimalusi ekspordiks, kui me, kuid tuleb kaaluda ka töökohtade e, ka võimalusi ja ning e, väga paljud väikesed allhankijad e, kaotavad oma, võivad kaotada oma töö kas te oma analüüsides arvestate selliste aspektidega ning äh, kas on võimalik kokkuvõtlikult öelda seda, et need niinimetatud Euroopa tšempionid on tegelikult eelisolukorras tööstuse arendamisel Euroopas? Äh, ning veel üks küsimus, see puudutab äh, riigihankeid raportöörina, mis puud-, teemal, mis käsitleb Euroopa raudteed, eh, siis olen ma kuulnud Euroopa ettevõtjatelt väga palju appihüüdeid. Eh, nad peavad konkureerima väljaspoolt Euroopa Liidu tuleva konkurentsiga ning nad ei suuda sellega toime tulla. Eh, ning mis puudutab riigihankeid, siis tuleks nendega ju toetada tegelikult Euroopa majanduse arengut. selleks on ka õiguslikud alused, me saame riigihanget osas seada ka tingimuseks seda, et kindel osa pakkumisest tuleb Euroopa tootjatel, kuid see on siiski Euroopas kujunenud õnnemänguks, sest tingimustest kinnipidamine on keeruline ning äh, meto-, meetodid, kuidas neid protsente määratleda, on väga keerulised. samas Ameerikas on analoogiline seadus äh, ning Ameerikas kasutatakse väga selgeid valemeid eh, ning eh, küsimus on selles, kas oleks võimalik eh, täiendada meie seadusandlust, et see muutuks hõlpsamini mõistetavaks, aitäh uh,! Thank you, thank you. suur tänu! Um võib-olla mõned kolleegid saaks siis rääkida slovaki keeles, sest alati ei ole sellest väga hea, hea aru saada. Eh, aitäh, mina siis jätkan saksa keeles ning ma püüaksin teha lihtsamalt, ütleb proua Maisner. Eh, siin on kaks aspekti. esiteks, te mainisite Euroopa tööstuse tulevikku ning selleks loodud vastavat fondi. Eh, tegemist on terve hulga tehnoloogiate alternatiivsete energialiikidega, mille arendamisel on Euroopa Liit jõudnud küllaltki kaugele. no on väga mitmesuguseid projekte, näiteks ka loode, loodete energia kasutamiseks, on ka eh, näiteks plastmööbli tootmise osas väga innovatiivseid ideid, on väga palju idufirmasid, mis pakuvad välja eh, andekaid lahendusi, eh, kuid selles valdkonnas ei ole aktiivsed siiski ainult eurooplased, ka hiinlased, väga paljud teised, keegi ei maga ning VKE-d kes vajavad juurdepääsu maailmaturule, äh, äh, kes vajavad finantstoetusi, vajavad ka meiepoolset toetust ning äh, Te mainisite, et meil on Jaapaniga nüüd juba kaubanduslepe, meil on siin õiglased tingimused, USA-ga seda ei ole, me teame seda kõik, te tead, te ütlesite, et te töötate selle nimel, et saavutada õiglased eeskirjad, kuidas see kõik välja näeb, kuidas te näete selle, selles valdkonnas arenguid, aitäh! Uh, there is no Polish interpretation in my headphones. I can... ma ei kuule Poola tõlget, ma saan inglise keelest küll aru, kuid äh, kindlasti võiks äh, asi olla parem, võib-olla on äh, tegemist mingi tehnilise probleemiga. proua Toia, meie komisjoni aseesimees. aitäh, proua volinikku Teid oli väga huvitav kuulda, mul on ainult üks lühikene küsimus ning eh, see eh, on seotud ka eelnevate sõnavõttudega. Eh, te olete alati rõhutanud seda, et konkurentsi eeskirju tuleb järgida, et need on suunatud Euroopa tarbijate kaitsmisele kuid mis on äh, siinjuures oluline? meie aruteludes äh, kuuleme me väga erinevaid argumente äh, ning siit ka minu küsimus, millised muudatused on tegelikult ellu viidud, see on iseenesest lihtne küsimus. konkurentsiõigus on loodud sel ajal, kui ühtset turgu alles rajati, kui me konkureerisime omavahel. nüüdseks on aga olukord muutunud, konkurents on ülemaailmne, kuid me räägime ikka veel Euroopa-sisesest konkurentsist, me räägime e, ettevõtetest, kes liituvad, kes muutuvad tugevamaks, me räägime kaotajatest, nõrgematest ettevõtetest, kuid no milline on seejuures siis see tarbijate kaitsmise roll? ma tean, siin on tegemist väga ulatusliku valdkonnaga, kuid tuleb arvestada, et maailm on muutunud uh,. suur tänu. proua volinik ei ole äh, väga sageli meiega, seega võimaldan teil küsida veel küsimusi. nii, härra Langen, te soovisite veel midagi küsida? aitäh, mul on ainult üks väike täiendus proua Werneri äh, kommentaarile Te mainisite, et vabakaubanduslepe Jaapaniga on hea, samad tingimused USA-ga on eesmärgiks seatud, kuid nüüd e, Saksamaal üks e, vabaühendus on selle teema e, üles võtnud ning kõne all on Jaapani ettevõte, kes tahab enese kätte saada kogu Euroopa veevarustuse. nüüd on küsimus selles, kuidas suhtub komisjon sellesse, kas teie olete seda asja kontrollinud ning teiseks, kas tõepoolest on lugu selline, et Äh, alati riigihangete puhul tuleb arvesse võtta ainult rahaliste aspekti, äh, mitte mõelda sellele, mis on tegelikult ökonoomsem äh, ning kas omavalitsused ja riigid võivad siin tegelikult teha oma haldusalas oma eeskirjade järgi, kuid kui asi läheb laiemaks, siis tuleb arvesse võtta juba Euroopa akte uh,. Thank you very much. Any other? suur tänu, kas äh, keegi soovib veel sõna? meil on küsimuste teine voor. seega proua volinik, kui te lubate, siis äh, lisan ka omalt poolt midagi. meil oli siin üldisi küsimusi, samuti küsiti ka konkreetsemaid küsimusi äh, näiteks terasetööstuse kohta. iga konkreetne küsimus on samas ka üldises plaanis oluline. minul on äh, konkreetsemat sorti küsimus, mis puudutab äh, ülemaailmseid äh, ettevõtjaid meie turul. kahekümne neljandal mail võttis komisjon vastu otsuse määrata Gazpromile kohustused seoses äh, Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgude hindade konkurentsivõimega. tegemist on äh, samasugu-, äh, sarnase olukorraga nagu Google'il digivaldkonnas. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võttis komisjon tagasi äh, Gazpromiga seotud ettepaneku. kas te võiksite palun selgitada äh, mis on, mis on eelneva otsuse ja äh, hiljutise otsuse erinevused? teine küsimus, miks ei ole selles otsuses sätteid äh, kompensatsiooni kohta, mida pakutakse kaheksale liikmesriigile. meie komisjonis on esindatud viis suuremat fraktsiooni, ma hiljuti saatsin teile samal teemal ka kirja ja seal oli lause, selliste meetmete puudumine loob ohtliku näiteolukorra ja seab ohtu Euroopa Liidu äh, võimaluse kaitsta äh, õigusriigi põhimõtteid ja oma kodanikke. Gazprom samas äh, keeldus äh, äh, Stockholmi vahekohtu otsuste täitmisest, kas seda peetakse komisjoni otsuse rikkumiseks? meie jaoks oli selline Gazpromi poolne otsus üllatav ja samas ka valmistas meile pettumust kas te saaksite palun äh, seda veidi lähemalt selgitada, aitäh? aitäh, esimees ja alustaksingi teie enda küsimusest ja vastaksin kõigepealt teie äh, kolmandale küsimusele. Stockholmi vahekohtul ei ole mitte mingisugust äh, mõju nendele praegustele Gazpromi lubadustele. ma tean, et äh, Gazprom kaalub selle vahekohtu otsusega seoses juriidilisi samme, aga see ei ole selle meie lubadustega seotud nüüd äh, hüvitise küsimus. Need, kes leiavad, et sellist hüvitist on vaja, saavad pöörduda oma riigi kohtusse ja hiljuti just äh, langetati väga oluline otsus, äh, kus öeldi, et sõltumata komisjoni otsusest võivad liikmesriikide kohtud selle küsimusega tegeleda ja vaadata ka siis põhimõttelisi asju ja äh, see puudutab ka siis äh, hüvitamist. minu arvates on väga oluline, et Euroopa Kohus äh, hiljuti oma lahendis selle asja selgeks tegi. siis teie esimene küsimus, mis nende siduvate kohustuste juures oluline on, millega siis Gazprom ennast praegu on sidunud? nimelt astuvad nad mitmeid olulisi samme gaasiturgude integreerimiseks Need äh, on asjad, äh, mis äh, ei saa keelavate otsuste puhul juhtuda. üks asi on see, et nüüd tarnitakse gaasi sinna, kuhu me seda soovime. me ei pea, aga me saame siis gaasi hakata ka edasi müüma, näiteks Poola klient, kellel on pikaajaline leping, võib-olla soovib müüa gaasi mõnele Balti riigile Balti riikides Äh, Balti riigid on gaasitarnete osas põhimõtteliselt äh, kui saared, äh, nii et tingimata ei ole vaja torujuhtmeid ja need kohustused siis sunnivad Gazpromi gaasi tarnima, isegi kui oleks just täpselt samamoodi nagu oleks torujuhe siis selle Poola edasimüüja ja Balti riikide vahel ja niimoodi on võimalik äh, gaasiturgu integreerida äh, ja gaasihinnad oleksid turupõhised äh, teiseks on äärmiselt tõenäoline, et pikaajaliste lepingute puhul on endiselt sees nafta hinna indekseerimine. samas on olemas sellised gaasisõlmed, kus on gaasi päevahind ja nendes siduvates lubaduses on siis Gazprom lubanud, et iga teisel aastal ja iga viie aasta tagant on võimalik siis hinnad läbi vaadata uueks asjaks ja heaks asjaks siin on see, et on paigas sellised positiivsed etaloonid hindade läbivaatamiseks. ja see on siis Saksamaa ja no Hollandi võrgu hind, nii et, et isegi kui nafta hinnad tõusevad, siis Äh, ja teil on äh, pikaajaline leping, te saate endiselt taotleda äh, hindade alandamist, arvestades siis konkreetsete hindadega päevaturgudel ja sellised tulemused on võimalikud ainult ähm, just läbi selliste lubaduste. minu arvates ei ole see Gazpromi asja lõpp, vaid pigem algus Äh, protsessi algus, kus Gazprom peab järgima rangeid reegleid ja see, et need lubadused on siduvad, tähendab seda, et kui neid lubadusi murtakse, saame me kehtestada äh, trahvid sellest päevast alates, kui lubadusi ei täideta, nii et, et me ei pea kogu seda asja uuesti algusest peale läbi käima. see on väga oluline, sest mõnikord, ähm, kuna me elame õigusriigis, Äh, siis kohtulik asja arutamine võtab aega ja see on väga oluline, et need lubadused on nüüd siduvad, äh, et meil on usaldusisikud, kes nende täitmist kontrollivad ja me saame tõesti äh, tagada, et nendest lubadustest peetakse kinni, nii et, et inimestel liikmesriikides on tagatud taskukohased hinnad, sellepärast et need on siis samal tasemel kui teatud Lääne-Euroopa riikides ja see on minu arvates väga oluline Äh, teised küsimused ähm, puudutasid äh, üldisemalt konkurentsireegleid. natuke kontekstist. minu jaoks on äärmiselt oluline, et äh, Euroopas ei ole kunagi olnud nii palju töökohti kui praegu. tööhõive pole kunagi olnud suurem ning seda nende konkurentsireeglitega, mis meil täna on ja see kindlasti viitab sellele, et töökohtade loomist ei takista konkurentsireeglid võib-olla mõningal määral hoopis vastupidi, sest et kui inimene tegutseb konkurentsivõimelisel turul, siis peab olema äh, valvas äh, selleks, et konkurentidega konkureerida. Teil on täiesti õigus, kui te ütlesite, et tegemist ei ole üksnes siseturuga Äh, see on äh, väga suures ulatuses ka globaalne turg. seda näeb, äh, kui vaadata kas või meie kohtuasju, näiteks kui me alustame kas või ettevõtete ühinemislugusid, siis ähm, meil on väga oluline, et klientidel oleks võimalus pärast ühinemist kellegi poole pöörduda. kui ühinenud ettevõte nõuab suuremaid hindu, kui nad valikut vähendavad, piiravad innovatsiooni, kas kliendil on võimalik kellegi teise juurde minna? ja väga tihti me leiame, et on keegi väljaspool Euroopat, väljaspool ühtedesse turgu, kelle poole sellisel juhul pöördutakse ja see tähendab, et turg on kasvanud. viimase kümne aasta jooksul on mitmed turud, mis ähm, on äh, üle-euroopalised, äh, kasvanud viiskümmend äh, protsenti, viiekümnest protsendist kuuekümne viie protsendini meie analüüs näitab, et ähm, ülemaailmsed turud sellega ka arvestavad kui me analüüse läbi viime, eh, siis me enamasti eh, või võib-olla alustaksin küsimustele vastamist siis otsast peale. millised on need tingimused? Eh, üheksakümmend neli protsenti ühinemistest on sellised, kus mingeid tingimusi ei lisata, mitte mingisuguseid ainult, ainult kuue protsendi ühinemiste puhul on siis ka lisatingimused me nimelt tunneme muret, et konkurents ühinemise tulemusena kannatab ja ettevõte peab leidma viisi, kuidas seda probleem lahendada, tihtipeale lihtsalt sel moel, et mõni eh, tehas müüakse ära. ma arvan, et see näitab, millised on meie arutelude hüved, me arutame juhtumeid, kui midagi on vaja arutada, me lihtsalt ei võta, me ei tegele nende juhtumitega, mis on väga selged. jah, me võib-olla põhjalikult vaatame need asjad läbi, aga need asjad lahenevad ilma igasuguste meetmete kehtestamiseta me oleme äh, Satika juhtumi puhul näiteks, me olime mures sellepärast, et kas äh, Äh, klaaside ja raamide ühendamine, äh, teatud äh, klaaside firmamärkide ühendamine, kas, aga kui me vaatasime, milline on olukord Euroopas, siis me leidsime, et ei ole põhjust muretseda, nii et, et selline hiiglasuur ühinemine läks samuti läbi ilma igasuguste tingimusteta me üritame olla põhjalikud mõningatel juhtudel, kui me ei leia, et ettevõte ühinemiskünnistele vastab, me ikkagi eh, vaatame asja läbi, tegime Whatsappiga seda hiljuti, kui Apple Cezanne'i ostis ja Cezanne, mõni eh, Cezanne kui Whatsapp on väikesed ettevõtted ja seetõttu nad ei ulat-, ei täida seda künnist, aga me vaatasime, et mis juhtub siis, kui andmed hakatakse kombineerima, et millise turupositsiooni ettevõtted siis saavad, sest ka see huvitab meid kas me peaksime muutma neid vahendeid, mis meil on või mitte. see on loomulikult väga huvitav teema, kui turud muutuvad, kui ärimudelid muutuvad, tootmine muutub, väärtuste loomine muutub ja seetõttu olen ma palunud kolmel erinõunikul selle teemaga tegeleda tegemist on inimesega, kellel on pädevus majandusteaduses, konkurentsiõiguses. Nad peaksid järgmise aasta märtsis esitama oma lõppraporti ja loomulikult me oleme palunud, et nad annaksid ka nõu selles osas, kuidas tegutseda, nii et, et me ei oota neilt ainult analüüsi, vaid ka soovitusi. sellele lisaks oleme Äh, palunud siis äh, huvitatud isikutel samuti selle teemaga tegeleda, käivitasime just veebilehe, kus äh, inimesed saavad siis oma panuseid teha. tähtaeg on september, et ka teised inimesed siis saaksid nende teemadega tegeleda ja seitsmeteistkümnendal jaanuaril korraldame siis avatud konverentsi selle kõige põhjal, kus arutame äh, Äh, mida turul on vaja, äh, kui tootmisvahendid ja tootmisviisid ja to väärtuse loomise äh, vahendid väga kiiresti muutuvad. me tõesti tahaksime hoolitseda selle eest, et need vahendid, mis meil on, on eesmärgiks sobivad härra Nika küsimus puudutas terasetehast Rumeenias. ma väga hea meelega kordan seda, mida ma juba ütlesin, on väga oluline, et kõik Äh, saaksid väga selge sõnumi, et meil on ühine eesmärk. meie jaoks äh, ei sobi see, kui tehas sulge, suletakse, sest suletud tehas ei ole konkurent. ainuke konkurent on tehas, äh, mis tegutseb, kus on konkurentsivaim, kus on investeeringud, investeeritakse nii tootmisse kui ka müügipersonali ja kontaktide loomisse ja see, kui äh, ühinev ettevõte pakub välja et tehase müümise, siis meie jaoks on äh, see oluline, kes selle ostab ja väga paljudes sektorites ei saa ostjaks olla lihtsalt see, kellel on palju raha vaid peab olema ka see, kellel on palju teadmisi, see, kes seda valdkonda tunneb, sest et muidu äh, Äh, on väga raske jalule jääda ja hoolitseda selle eest, et äritegevus ei katkeks ja et ta oleks jätkuvalt konkurentsivõimeline. ja seetõttu pööramegi niivõrd palju tähelepanu ostja heakskiitmisele, et me saaksime õiged inimesed, et äh, ettevõte oleks ka edaspidi konkurentsivõimeline. ma olen nõus äh, Äh, sellega, et äh, terasesektori äh, kannatuste lugu Euroopas on olnud väga pikk ja see on tõesti olnud tõeline väljakutse. praegune olukord terasesektoris on selline, et, et see on hea sektor Äh, sellepärast et äh, see ei tugine maksumaksjate toetustele ja seetõttu on see konkurentsivõimeline, kõrgekvaliteediline, väga innovatiivne äh, võrreldes paljude teiste riikide terasetööstusega ja veel üks asi, mille nimel peaksime ühiselt tegutsema, on meie kaubanduskaitsemehhanismid või dumpinguvastased mehhanismid, need peaksid olema kiiremad ja jõulisemad Äh, et neid oleks võimalik kehtestada, kui meile tundub, et konkurents on ebaaus. meil on äh, äh, äh tumbikuvastased meetmed juba olemas, meil äh, on Cecilia äh, Malmström, kes sellega tegeleb, aga me peaksime suutma kiiremini tegutseda. üld, üleilmses raamistikus tuleks meil tegutseda kiiremini Ehm, ja e, võib-olla peaksime e, nii-öelda olema valvsamad, kui me siiani oleme, et me asja lõi ajal pihta saaksime ja ma arvan, et me saame ühiselt e, edasi liikuda, sest me peame Euroopa tööstusele samuti ütlema, et kui nad seisavad silmitsi ebaausa konkurentsiga, siis me oleme valmis tegutsema. aga kui nad seisavad silmitsi ausa konkurentsiga, siis ma arvan, et nad astuvad väljakutsele vastu. aga kui tegemist on ebaausa konkurentsiga, tuleme appi ja nüüd äh, finantssektor ja Brexit. ma arvan, et parim, mida me täna öelda saame, on, et see küsimus on lahtine sest äh, kui keegi siin saalis teab Brexiti kõneluste tulemust, siis peaks ütlema, et äh, kõik äh, saaksid äh, valmistuda selleks, mis meid ees ootab. finantssektor Euroopas on loomulikult oluline sektor, see on oluline meie infrastruktuuris, ta toetab ülejäänud tööstust ja seetõttu loomulikult selle teemaga tegeldakse väga suure huviga, mis on üleminekuperioodi tulemus, aga millised on ka tulevased suhted Ühendkuningriigiga Tšehhi yes.. What was the question of the Czech? Äh, kuidas see Tšehhi küsimus oli? Jaromir, äkki sa kordad oma küsimust? jah Äh, osa sellest küsimusest oli sama nagu Prantsuse kolleegil, kuidas neid suuri tööstusi kaitsta ebaausa konkurentsi eest. kes ostavad ära need suured tehased? ArcelorMittal näiteks ähm, kes äh, ostis ära kõik äh, terasetehased äh, Euroopas, ka Tšehhi Vabariigis meil on probleem. Vinkovitš terasetehas müüakse ära kontsernist ja, ja teie Euroopa Komisjonis olete seda asja auditeerinud. Teil on täiesti õigus te peate alati kontrollima, kes soovib osta ühte või teist ettevõtet, sellepärast et mõnikord on selliseid ettevõtteid, kes on loodud alles paar päeva varem. see tähendab, et meil, meil oli Budis äh, selline juhtum Äh, see e, terasetehas müüdi äh, hiljuti teist korda täiesti tundmatule ostjale. ja minu teine küsimus oli, kuidas on lugu Euroopa klaaspakendite sektoriga. viiskümmend protsenti tootmisvõimsusest on ära ostnud Ameerika ettevõte Eh, ja mina ise olen ka tegele-, tegelenud, tegelenud selles sektoris, seega ma olen olukorrast eh, väga hästi tuntud ja ka eh, teistes valdkondades on asi sama. Ameerika ettevõtted on ostnud ära väga paljud ettevõtted selles val-, valdkonnas, mida teha selliste suurte uustulnukatega, kuidas kaitsta meie töötajaid, see on väga oluline probleem isegi kui kohe ei ole neile küsimustele võimalik vastata, oleks siiski oluline rõhutada, et tegemist on asjaga, mis on meie tööstuse tuleviku jaoks oluline ja et me oleme sellest teadlikud. jah, ütleb proua Vestager, kui te esitate ainult küsimusi, millele ma vastuseid tean, siis oleks see koosolek väga lühikene jah, ma tõesti võtan seda asja väga tõsiselt, ma ei tunne klaasitööstust äh, väga hästi. ma ei usu, et meil oleks hiljuti olnud selliseid ühinemisi, millest meid oleks teavitatud. aga ma võtan selle info teadmiseks äh, teine ettepanek, mis seda, mis Äh, oluline on äh, kontrollida otseselt välismaiseid otseinvesteeringuid, sest Euroopa on väga hästi ära kasutanud välismaiseid otseinvesteeringuid, aga minu arvates on üks mõistlik äh, ka üht-teist teada investori kohta minu arvates on see hea lähenemine, mõnedel liikmesriikidel sellised mehhanismid juba on meie äh, pakume välja, et kõikidel liikmesriikidel võiks äh, selline äh, screen imismehhanism olla selleks, et nad teaksid, kas investorid investeerivad õigetel põhjustel. ja ma toetan sellist lähenemist väga, sellepärast et globaalsel turul, kus Äh, konkurents ei ole täiuslik äh, ja kus ainult äh, osaliselt on võrdsed tingimused, peab olema võimalus ennast kaitsta. ja kaubanduskaitsemehhanismid, kui tegemist on väljaspool Euroopat antud toetustega, siis peaks olema võimalik kontrollida välismaiseid otsetoetusi Äh, sellepärast et äh, peab teadma, kas Euroopasse investeeritakse õigel põhjusel või mitte. ja osana sellest strateegiast tuleb teha ka kõik, mis meie võimuses, et selliseid äh, kahjulikke toetusi vähendada. loomulikult ma saan aru, et seda ei ole võimalik saavutada ühe aastaga, mis ametiajast veel jäänud aga ka väike edu on parem kui üldse mitte mingisugune edu ja seetõttu me teemegi siis Silja Malmströmiga koostööd, et see sisse saada ka erinevatesse kaubanduslepetesse, et sellised kahjulikud toetused tuleb lõpetada. kaks ja pool aastat tagasi äh, WTO-s äh, me lõpuks saavutasime kokkuleppe, et eksporditoetused põllumajandustoodetele tuleb lõpetada jah, see ei ole küll selle äh, komisjoni pädevuses, aga Euroopa põllumajandusele on see väga oluline teema. nii et, et äh, meil on siin selline kolmetasandiline äh, strateegia, et me soovime et me saaksime kiiresti kehtestada dumpinguvastased meetmed, me soovime, et me saaksime kontrollida välismaiseid otse investeeringuid, et teha kindlaks, kas investeeritakse õigetel põhjustel ja me tahame olla dialoogis, et äh, kahjulikke toetusi vähendatakse, meil on sellised kõnelused juba Hiinaga, me oleme vastastikuse mõistmise memorandumile alla kirjutanud, dialoog jätkub ja meil on nüüd ka kaubanduskokkulepe Äh, mis puudutab nüüd neid võimsuse mehhanisme, äh, siis jah, teil on õigus, kui te ütlete, et äh, me peame looma selliseid mehhanisme kõikjal Euroopas, nad kõik on väga erinevad, sellepärast et need peegeldavad liikmesriikide energiatootmisviise mis neid ühendab, on see, et neid on kõigepealt vaja ja liikmesriigid peavad Äh, äh, otsusele jõudma, et neid on vaja, teiseks ähm, peavad nad konkurentsi häirima nii vähe kui võimalik ja kolmandaks peavad nad olema ajutised, sest nagu te ütlesite, parlament on teinud väga intensiivset tööd äh, selleks, et võtta vastu seadusi energiaturu reformimise vallas ning need reformid ja Energialiidu mõte loomulikult peaksid võimaldama liikmesriikidel üksteist aidata, kui tekib olukord, eh, kus eh, näiteks eh, on vaja juurde taastuvenergiat või mingil perioodil energiat väga intensiivselt kasutatakse ja praegu probleem ongi selles, et need asjad on, peavad olema ajutised. ja nad peavad olema avatud ka piiriülestele tarnetele ning samuti Äh, peaks äh, äh, arvestama ka nõudlusele reageerimisega, sellepärast et väga tihti on suurte energiatarbijatega kasu, tehinguid sõlmida keegi, aga kui on siis kõrge, kõrge tarbimisperiood, siis peab olema võimalik ka võrgus seda nõudlust kuidagi kompenseerida ja seetõttu minu arvates on ajastus ähm, põhjendatud jah, tegemist on äh, ajutise meetmega ja seda kasutatakse ainult siis, kui vajalik ja seda, kui vajalik on äh, väga oluline, see ei häiri turgu. Äh, avalikud hanked või riigihanked, sellega tegeleb minu kolleeg Elizabeth Janskovska, seetõttu ma väga põhjalikke teadmisi selles valdkonnas ei oma aga minu arvates on oluline viida äh,, oluline muuta asju nii, et ei võrreldaks ainult hinda sellepärast et hind ei äh, ole ainus, äh, oluline on ka kvaliteet, see, kuidas asju to-, toodetakse, äh, järelhooldus, see on samuti oluline ja avalikud asutused peaksid tegema ka jõupingutusi nende pakkumiste väljakuulutamisel selleks, et ka õigeid pakkumisi saada. ja minu arvates on see väga oluline väga oluline on, et luuakse infrastruktuuri, digitaalset infrastruktuuri, see on palju olulisem kui äh, hind ise, kvaliteet, tehnoloogia, ajastus, äh, müüja, kõik need on tegurid, millega tuleks samuti avalike hangete puhul arvestada. Te esitasite küsimuse ka selle kohta, et kas me loome Euroopa tšempioneid. meie neid ei loo, ettevõtted loovad neid meie hoolitseme selle eest, et ka nõndanimetatud Euroopa tšempionid seisavad silmitsi konkurentsiga, eh, selleks, et nad oli, eh, säilitaksid valvsused ja, ja et nad oleksid ka edaspidi tšempionid ja et nad suudaksid ka edaspidi konkureerida globaalsetel turgudel. üheks eh, heaks näiteks, mida ma alguses mainisin, on näiteks AB InBev ja SEB Willow. Need on suurimad õllepruulijad Euroopas tegemist on Euroopa ettevõtetega, nad äh, müüsid ära seitse äh, tehast. Äh, tegemist on turuga, kus muidu oleks väga vähe konkurentsi ja ja nüüd siis suurimad õllepruulijad Euroopas on Euroopa ettevõtted ja see illustreerib väga hästi asjaolu, et meie arvates ei ole vastuolu selle vahel, mida me nimetame Euroopa tšempioniteks ja konkurentsi vahel. vastupidi, me näeme, et kui eh, tullakse toime globaalsel turul ja arvestades seda, et meil on eh, kaubanduskaitsemeetmed ja välisinvesteeringute screen imine, siis ollakse konkurentsivõimed ja konkurentsivõimeline saab olla ainult siis, kui on kellega konkureerida. Eh, sellepärast, et muidu pole see võimalik. lõpetuseks küsimus, kuidas väikesed ettevõtted saaksid juurdepääsu Euroopa rahale? nii nii meie siis toetustele kui ka kapitaliturgudele. kolleegid üritavad erineval moel seda eesmärki saavutada, sest me räägime praegu tohutu suurtest Euroopa tööstusettevõtetest, näiteks terasetööstuse ettevõtetest, aga nagu esimees ütles, Euroopa eh, ettevõtluse selgrooks on ikkagi väikeettevõtted, nad on alltöövõtjad, nemad eh, on need, kes loovad nõudlust suurtele ettevõtetele ja väga olulised on nad siis eh, ka nende suurte ettevõtete jaoks, kelle jaoks nad töötavad. aitäh. Uh, well, uh, well, uh, two, two another additional questions, may I? kas olete nõus uh, vastama veel kahele lisaküsimusele? härra Marten, palun aitäh, äh, toetaksin seda, mida ütles kuue kolleeg. Äh, kuulake ära nüüd, ma ei ole lõpetanud veel, mulle anti sõna ja ma tahaksin sõna võtta. Äh, te tõite näite, proua Vestager, ma tunnen ennast alati halvasti, kui te räägite Euroopa tarbijatest. kui rääkida sünergiast ja ArcelorMittali müü-, müügist, siis te ütlesite, et kliendid pöördusid teie poole ja nüüd on meil tohutu suur äh, terasetööstus ja hinnaga pole seal mingis või kes sellist idiootsust usub? Äh, äh, Euroopa äh, turg, kui uskuda kliente, on selline suletud turg ja siia ei tohiks keegi sisse tulla. kui Euroopa tooted on kallid, kes see takistab neil ostmast Mehhikost või Hiinast? kahe tuhande kaheksandast aastast on Euroopa metallurgiasektoris toodetud nelikümmend tonni päevas, praegu oleme defitsiidis ja me toome terast sisse Brasiiliast ja Mehhikost ja seal Saksamaal on ka Arcelormetal ja äh, siis ei leitud, et tegemist on domineerivas positsioonis oleva ettevõttega. Äh, niisiis, äh, kas oskusteave ja töökohtade säilitamine võiks olla üks kriteerium, mille alusel lubada paindlikkust konkurentsireeglites jah, te rääkisite siin Galatsia terasetehasest. seda taheti ära osta Eh, ega neid ei huvitanud eh, selle tehase seadmed, neid huvitas oskusteave. Eh, ja tulemus on praegu see, et praktiliselt alumiinium Euroopas enam ei toodeta, kõik tootmine on läinud Kanadasse. nii et, et kuidas säilitada seda, neid oskusteadmisi ja Tšehhi Vabariigis, Rumeenias, Prantsusmaal, Belgias on tehased suletud ja me ei saa neid enam uuesti avada, sest me oleme oskusteabe kaotanud. suur tänu, kolleeg. esitasid väga tundliku ja konkreetse küsimuse, see ei ole kindlasti lihtne teema. ja nüüd saab äh, volinik vastata härra Martani lisaküsimusele. ma arvan, et äh, tuleviku vaatamise osas on meil erinevad oskused, sest ma ei äh, ole nõus teie ennustusega. Euroopas on jätkuvalt väga mitmekesine terasetööstus, see, kus toodetakse palju erinevaid tooteid erinevatel viisidel äh,, ka toodetakse nii väga lihtsaid kui ka äärmiselt keerulisi ähm, terasetooteid. seetõttu on ähm,, on väga raske ähm, näha asju täpselt äh, sama mustades toonides nagu teie kahjuks on nii, et kui midagi väga dramaatilist maailma majanduses toimub, siis äh, peame ka meie arvestama sellega, mida teha äh, ületootmisega. terasetööstuses toimub äh, ületootmine viiekümne protsendi ulatuses ja seetõttu oleme ka selleteemalise arutelu korraldanud, kus osalevad eurooplased, hiinlased, ameeriklased terasetööstus, terasetoodete erinevusi, erinevustega tuleb arvestada seetõttu, et need, neid transporditakse väga erinevat, väga erinevalt, asjad, mida eksporditakse Euroopast välja, nende puhul ei ole eh, transport, tarneaeg võib-olla nii tähtis kui muudes valdkondades. kuidas üldse terast tarnitakse? kuhu inimesed pöörduvad, kui tavaostja jaoks muutuvad hinnad liiga kõrgeks. me näeme siin terase puhul erinevaid mustreid, mõned terasetooted, neid ei tarnita väga kaugele, sest neid on äh, väga palju vaja. ja siin mängivad oma rolli ka äh, tootja võimekus äh, õigeaegselt tooteid tarnida ähm, seda kõike tuleb siiski arvestada, et Euroopa Liidu terasetööstuses on see kõik olemas. terasetööstuses on väga erinevaid tootmisviise ja meile esitatakse kaebusi ka ettevõtetelt, kes kasutavad äh, imporditerast, mida siin ei toodeta, nende jaoks on kaubandusmehhanismid liiga ranged, selleks et need, et nad saaksid terast osta õige hinnaga sisse. siin saab loomulikult väga põhjalikult seda olukorda analüüsida nagu te ütlesite, siis üks terasetööstuse töökoht Ähm, loob palju lisatöökohti. terast kasutavates tööstustes äh, töötab enam kui kolmkümmend miljonit inimest ja nende jaoks on vaja konkurentsivõimelisi hindu, et ka nende toodetud tooted oleksid turul konkurentsivõimelisemad ja seetõttu peame vaatama ka suuremat pilti, mitte ainult väga konkreetseid näiteid, selleks et tagada Euroopa ettevõtete konkurentsivõime. proua volinik, meie vahel võib küll olla erimeelsusi, mis on ka meie arutelu lõpus küllaltki selge, siis me oleme siiski väga rahul sellega, et te täna meiega siin olete arutlenud. see ei ole oluline mitte ainult terase terasetööstuse valdkonnas, vaid ka digisektoris, äh, kosmosetööstuses. volinikuna vastutate teie konkurentsi eest, äh, riiklike hiidettevõtete eest, ülemaailmse konkurentsivõime, äh, dumpingu ja muude teemade puhul on arutelu väga tundlik ja ei ole lihtne nendel teemadel edasi liikuda ei ole lihtne kaitsta oma vaba turgu äh, ülemaailmse konkurentsi tingimustes. nagu te ütlesite, siis äh, konkurentsivõimeline saab olla ainult siis, kui teil on konkurente. Mm, meil on vaja rohkem töökohti, suuremat tööhõivet ja erinevate valdkondade vahel võib siin olla erimeelsusi sellistel teemadel ei ole väga lihtne küll edusamme teha, küll aga on need arutelud väga väärtuslikud, suur tänu, et meie juurde täna tulite. loodetavasti on teil võimalik meie komisjoni külastada ka enne järgmise aasta märtsi. eelarveteemalised läbirääkimised toimuvad ja need ei ole lihtsad, küll aga suur tänu teile praegu!